Good morning, everybody! tere hommikust! ja ma räägin saksa keelt. nii et südamest tere tulemast meie esimesele kohtumisele pärast suvepausi. ma loodan, et teil kõigil oli meeldiv puhkus ja olete nüüd hästi kosunud ja olete siin tagasi, et me saaksime alustada ja jätkata kuni jõuludeni välja ühe hooga nii päevakorra projekt on teil olemas, siin me oleme teinud ühe muutuse. nimelt kolleeg Kon-, Liisen palus, et me kümnenda päevakorrapunkti tooksime ettepoole. Kornillessen palus, et kümnes päevakorrapunkt asendataks kuuenda päevakorrapunktiga vastuväiteid ei ole siiski, palun. Gracias, señora presidenta. suur tänu teile. ma sooviksin öelda, et oleks väga äh, oluline, äh, et oleks kohal ka meie sotsialistide variraportor, ma ei tea, kas Pervaš Verjes tuleb varsti kohale? ähm, die Kollegin Bere. kolleeg Beres teab sellest äh, päevakorrapunktide vahetamisest ja vaatame, kas ta tuleb toime õigeks ajaks kohale tulla, aga igatahes ta teab, et see vahetus siin päevakorras toimus. ja kui see vahetus sobib, siis eh, nii jääbki, et oleme vahetanud päevakorrapunktid kümme ja kuus omavahel. Äh, nüüd on teadaanded Eh, teil toimingus on informatsioon selle kohta, mis toimus kuulamisel kahekümnendal juunil ja informatsioon on inglise, prantsuse ja saksa keeles. samuti on teil protokoll kuulamise kohta, mis toimus ka kahekümnendal juunil ja need olid vastastikuse abiühingud Euroopa Liidus inglise, prantsuse, saksa keeles on see tekst olemas. ja tahan öelda ka, et meil on üks uus projekt. see puudutab digitaalallkirja. ja meie tööhõivekomisjon osaleb testimise faasis ja eesmärgiks on juba digitaalallkirjaga ka muudatusettepanekud allkirjastada. Smartcard ja PIN-i saab kasutada. ja te saate selle kohta ka e-posti sõnumi, et saate siis anda tagasisidet kümnenda septembrini, et kumba te eelistate, kas Smartcardi või PIN koodi võimalust. aga kõik e-posti sõnumis teile teatakse täpsemalt sellest. ja siis tahan veel öelda, et et webstreamis kantakse ka meie kohtumine üle täna ja kolleeg Andrei on meie uus liige sekretariaadis, tööhõivekomisjoni sekretariaadis, uus töötaja, ütleme talle tere tulemast. ja teil on ka toimikus protokoll eelmise koosoleku kohta. kui teil nüüd koosoleku lõpuni mingeid muudatusi ei ole teha sellesse aprillikuisesse protokolli, siis me eeldame, et see protokoll on teie poolt heaks kiidetud. ja nüüd läheme kohe neljanda päevakorrapunkti juurde. see on Euroopa Liidu kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta üldeelarve ja kõik selle jaod. ja meil on ette nähtud arutada eh, seda üldeelarvet. sada kaks muudatusettepanekut on tulnud mm, arvude kohta ka ja nüüd ma annangi kohe sõna raportöörile. suur tänu teile, proua esimees. nüüd, mis puudutab me eh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta üldeelarvet ma esitasin kolmkümmend neli muudatusettepanek ja kokku on meil kolmkümmend kaheksa kompromissmuudatusettepanekut ning vastavalt resolutsiooni ettepanekule üritasin, et äh, teha kõik selleks, et eelarve oleks sama tasakaalustatud kui kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta oma. ning äh, äh, ning keskenduda kõigile prioriteetsetele punktidele mille osas meie komisjon äh, on kokku leppinud. mis puudutab elukestvat õpet, äh, siis äh, ma soovisin, et eelarve oleks selles osas sama suur kui kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. selle komisjoni ettepaneku äh, Ehm, viiekümne miljoni osas ehm, on äh, näiteks nõukogu täiesti välja jätnud ja see ei ole praegu sobiv käitumine praeguse kriisi vältel. iga kord, kui ehm, nõukogu on komisjoni ettepanekud kärpinud või välja jätnud, siis ma tulin tagasi eh, komisjoni ettepaneku juurde, et eh, eelarve ei oleks väiksem kui vähem kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. me ei saa praegusel hetkel tegeleda ainult kokkuhoiuga. mis puudutab pilootprojekte ja ettevalmistavaid tegevusi, siis mina kui raportöör et, et, e, olen nõus koordinaatoritega, kes pakkusid välja kahte pilootprojekti ja ühte ettevalmistavat tegevust. välja arvatud siis selles osas, selle ettepaneku osas, mille esitas härra Tarden. mis puudutab proua Persi ja härra Dardenni ettepanekuid. ma ei olnud selle vastu, kuid eh, me, ma leidsin, et, eh, et eh, see projekt peaks olema ühe, ühes joones teiste projektidega ehk siis üks miljon ja veel viissada tuhat. mis puudutab null neli, null neli, seitseteist, siis ma esitasin suulise muudatusettepaneku, mis puudutas siis kahte miljonit ja pluss veel ühte koma kahte miljonit lisaks kuulukohustustele ning väga palju väga oluline on see selleks, et tööhõive ja noorte tööhõive oleks lõpuks Euroopa Komisjoni jaoks, ähm, eriti nõukogu jaoks prioriteetseks. ei, on oluline, et me tegeleks äh, Euroopa majandusjuhtimisega, kuid samas on meil vaja ka Euroopas sotsiaalpoliitikat. me peame mõtte, äh, siiski jääma äh, töötajate õiguste juurde ja sealjuures kõrvale jätta kahe, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia. suur tänu! nüüd variraportöör, härra Taaten saab sõna. suur tänu. mõned sõnad, me teame, millises olukorras on praegusel hetkel läbirääkimised nõukoguga, kui rasked äh, need läbirääkimised igal aastal on eh, ning liikmesriigid üritavad võimalikult äh, vähe peaksid panustama sellesse kontekstis üritasime me esita-, panna lati võimalikult kõrgele läbirääkimiste alustamiseks, sellepärast me esitasime muudatusettepanekud, mis e, ei toetanud mitte ainult komisjoni ettepanekuid, vaid lähevad isegi veel kaugemale kui komisjoni ettepanekud. ning e, ma sooviksin öelda, et mul on hea meel selle üle, kui hästi läksid meie äh, läbirääkimised raportööriga. ma arvan, et see aitab meil koostada head, eh, hea eelarve. näiteks Euroopa Sotsiaalfondi, eh, globaliseerumisega kohalemise fondi sotsiaaldialoogi osas ja samuti puudutab see pilootprojekte, mis on minu meelest eh, väga olulised, eriti puudutab see just tööhõivet ja sotsiaalküsimusi ja võib-olla äh, kahetsusväärne on see, et äh, elukestev õpe on vähem tähelepanu saanud seekord. kuid me peaksime vähemalt äh, projekti algsummade juurde jääma. kuid igatahes on tegu tubli, hea projektiga nende teemade jaoks, mis meile on olulised. ma tänan, proua Zuber Obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Um... suur tänu ja tere hommikust. Need ettepanekud, mis meie tegime, äh, äh, osutusid liiga auahneks, äh, aga lõppkokkuvõttes kajastavad need meie seisukohti Euroopa Liidu üldeelarve kohta. Euroopa Liidu eelarve on põhitähtis instrument ja on väga tähtis instrument selleks, et rikkusi äh, jaotada Euroopa Liidus. meie oleme alati olnud selle poolt, et eelarve suureneks, aga praegu ta ei moodusta isegi rahvamajanduse kogutoodangust kahte protsenti ja selle all kannatab sotsiaalne ühtekuuluvus. me tahame ju, et sotsiaalsest ühtekuuluvusest saaks reaalsus ja need, kellel on rohkem, annaksid osa sellest ära neile, kellel on vähem ja veel üks märkus minu poolt. me tegime selle kohta ka muudatusettepanekud arvamusse, nimelt Euroopa Sotsiaalfond. siin viidatakse sellele ja räägitakse ka kahekümne kahest miljardist. nüüd meie muudatusettepanekuga üritame selgelt öelda, et seda raha tuleb kasutada töökohtade juurde loomiseks. aga korralike töökohtade, mitte mingite ebakindlate töökohtade loomiseks. ja komisjon peab sellega tegelema asuma. tööpuuduse tohutu tase tähendab seda, et töösuhted on üha aktuaalsemad. väga palju on töökohti, kus tingimused on viletsad ja e, mõnel pool võib töötingimusi lausa orjusega võrrelda ja komisjon ei saa selle eest enam silmi kinni pigistada. E, tuleb tegeleda selle teemaga, mis üha halveneb Euroopa Liidus ma tänan, ma ei näe, et rohkem sõnasoove oleks. nii et ma annan veel kord sõna raportöörile. suur tänu teile, ma tänan kõiki sõnavõtjaid ja variraportööre. ma arvan, et see raport aitab meile vaadata üle meie edusammud, see aitab meil tegeleda eh, riigiülese partnerlusega, see aitab meil tegeleda elukestva õppega samuti ka mikrofinantseerimisküsimustega. mis puudutab viimast sõnavõttu ning eh, ja kasutamata vahendeid, siis ma arvan, et see on pisut vastuoluline, meil ei ole mõtet sellele keskenduda. me peaksime keskenduma rohkem tööhõivega seotud fondidega ja sooviksime teada ka, eh, millises olukorras need fondid on ja eh, kuidas neid paremini kasutada. komisjonist öeldi mulle, et praegusel hetkel pole nende fondide vahendid kättesaadavad, kakskümmend miljardit puudutab FSE-di ja kaheksakümmend miljardit on veel kasutamata vahendeid. ma arvan, et oleks eh, tööhõive küsimuses oleks vaja meil põhjalikult küsitleda komisjoni esitada neile konkreetseid küsimusi, et saada objektiivseid vastuseid ja tänan veel kord kõiki variraportööre. suur tänu ja sellega lõpetame selle päevakorrapunkti ja hakkame hääletama. ma loodan, et teil on kõigil on hääletuskaardid kaasas Gut, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. niisiis hästi. asume hääletame. kõigepealt me hääletame läbi arvud. nii et tabelid siin, mis meie ees on. ja kohe alguses küsin teilt, kas te esimese osaga kuus tuhat viissada see muudatusettepanek kuni, kuni seitse tuhat viissada nelikümmend üks. kas on äkki võimalik võtta need muudatusettepanekud plokina? arvatavasti pidas kõneleja silmas kuus tuhat viissada nelikümmend üks silmas. nii kuus tuhat viissada kuni kuus tuhat viissada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 me saame kuni kuus, viis, null, null kuni kuus, viis, kuus, seitsmeni, kuus, viis, kuus, seitsmeni korraga läbi võtta. nii et me hääletame korraga need plokina. nii et esimene hääletamine, palun elektrooniliselt näib, et see ei ole võimalik, et me plokina hääletaksime, kas on nii? okei, it's open. siiski, siiski hääletus on alanud. okei okay,, vote is closed. nii, hääletus lõppes niisiis, kolmkümmend üks poolt keegi erapooletuks ei jäänud, keegi vastu ka ei olnud. seega vastu võetud ah.. ma unustasin oma kaardi, palun arvestage ka minuga. Gut, dann gehen wir jetzt zum Änderungsantrag 6. Hästi. Läheme edasi 6506 juurde kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. järgmine on kuus, viis, seitse Bouloonilt ja kuus, viis, neli, null, need on identsed, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, viis, kaheksa, null kaheksa Buloon ja kuus, viis, neli, üks Tardenilt. jälle identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus, viis, üheksakümmend kuus. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, viis, kakskümmend seitse ja kuus, viis, nelikümmend kaks Pulen, Loonilt ja Tardenilt. ei, kuus, viis, kaks, seitse Puloonilt. seda peab eraldi hääletama, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus, viis, neli, kaks on tagasi võetud. kuus, viis, neli, kolm Tardeenilt, kes on poolt. vastu, erapooletud. veel kord vastu. me peame elektrooniliselt selle üle kontrollima Vote is closed. hääletus lõppes. nii, seitseteist olid vastu, tagasi lükatud. nüüd kompromiss A Rahvaparteilt ja Sotsiaaldemokraatidelt, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud kuus, viis, neli, neli, kuus, viis. see on, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kukuvad palju ära, kompromiss C on järgmine. kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss D, Rahvapartei, Sotsiaaldemokraadid ja Rohelised, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi. kolm identset kuus, viis, üks, kolm, kuus, viis, neli, seitse ja kuus, viis, kaheksa, neli, Boulogne, Darden ja Ööri. kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kuus, viis, neli, kaheksa Dardenilt. poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuus, viis, üks, neli Pulaanilt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus, viis, kaheksa, viis langeb ära, üüri oma, ja järgmine kuus, viis, viisteist Bulanilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kuus, viis, nelikümmend kuus, Tardenia Baltsani, viiskümmend kuus, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. või kontrollime üle, kontrollime siis üle, hääletus algas. Vote is closed. Oh, okay. vabandan, vastu võetud kaheksateist kuueteistkümne vastu. järgmine kuus, viis, üheksakümmend üks. Voland komisjoni nimel, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine on kuus, viis, üheksa, viis, Angel Illimäe, muudatus, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, viis, üheksakümmend kaks, Bulant komisjoni nimel, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus, viis, kaheksakümmend on samasugune, nii et läheme kohe edasi kompromissi juurde, kes on poolt, kompromiss E, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss F, Rahvapartei, Sotsiaaldemokraatide Rohelised, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G Rahvapartei, Sotsiaaldemokraadid, Rohelised, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine on kuus, viis, viis, kaks. Tardeen ja Kotsini. kes on poolt? vastu erapooletud? ma arvan, et see võeti vastu, aga kontrolligem siiski üle, hääletus algas. Vote is closed. hääletus lõppes. jah, üheksateist olid poolt, seega vastu võetud niisiis kuus, viis, kaks, üheksa, kuus, viis, seitse, üks langevad ära, nii et kuus, viis, viis, kolm on järgmine Dardenilt. poolt. vastu. erapooletud. sama enamus, nii et vastu võetud. järgmised kaks langevad ära aga kontrolligem siiski üle, hääletus algas. hääletus lõppes. jah, üks veel oli poolt ja üks oli veel vastu juurde, nii et sellele vaatamata on see muudatus vastu võetud nii et nüüd muudatusettepanek kuus, viis, seitse, kolm Lambertilt, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kuus, viis, viis, neli Dardenilt, poolt? vastu? erapooletud ma ütleks, et see võeti vastu, aga kontrollime siiski üle. kuus, viis, viis, neli. hääletus algas. hääletus lõppes. lisaks üks pluss ja üks miinus jah, üheksateist üheksateistkümne vastu tagasi lükatud seega. nüüd kuus, viis, üks, kaheksa ja kuus, viis, seitse, neli Bulandilt ja Lambertilt, kaks identset, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine on kuus, viis, seitse, viis Lambertilt, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, viis, kolmkümmend üks Pulaanil, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine. järgmised kaks on need, mis ära langevad ja läheme kohe kuus, viis, üheksa, kolme juurde siin on veel suuline muudatusettepanek härra Bulaanilt juures. jah, see on suuline muudatusettepanek, millega me ütleme, et see ettevalmistav tegevus näeb ette kaks miljonit kohustusi ja üks koma kaks miljonit makseid. jah, me täname. vastuväiteid ei ole, ei, kes poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. nii et nüüd muudatusettepanek seitse null kaks kuus. Zuberilt, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime selle elektrooniliselt üle, hääletus algas. hääletus lõppes viisteist poolt ja kakskümmend kolm vastu, seega tagasi lükatud. nüüd edasi kuus, viis, üheksa, neli Punaanilt komisjoni nimel, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kuus, viis, viis, seitse Tardel ja Cotigny, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, viis, kolm, kaks langeb ära. samuti järgmine langeb ära, nüüd kuus, viis, üks, üheksa, Bulaan, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss, hašš, Rahvaparteilt ja sotsiaaldemokraadid, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kuus, viis, viis, üheksa. Tardenkodini hoopis viis, kaheksa, kuus, viis, viis, kaheksa, Tardenkodini, kes on vastu, erapooletud. parem kontrollime üle Vote is closed hääletus lõppes. nii et sellisel juhul kakskümmend poolt, seitseteist vastu, vastu võetud. kuus, viis, kuus, null, Tarden ja Kotini, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus, viis, kuus, üks Tardenilt poolt, vastu, erapooletud. elektrooniliselt kontrollime üle, hääletus algas. hääletus lõppes kaheksateist olid poolt, üheksateist vastu, seega tagasi lükatud. kuus, viis, seitse, kuus Lambertilt poolt, vastu, erapooletud, sama enamus oli vastu nüüd Pulaani muudatusettepanek kuus, viis, kaks, kolm, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, viis, kaks, neli, kuus, viis, kuus, kaks, kuus, viis, kaheksa, kaks on kõik identsed, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kuus, viis, seitse, seitse Lambertilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, viis, kuus, kolm Tarteenilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, viis, kaks, viis Pulaanilt poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kuus, viis, kaks, kuus Pulaanilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmised kolm on identsed, Pulaan, Tardeen ja Lambert, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks muudatusettepanekut, kuus, viis, kaks, üks ja kuus, viis Pulaanilt ja Tartenilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, viis, kuus, kuus Tartenilt, poolt, vastu, erapooletud elektrooniliselt kontrollime üle. Vote is closed. nii, hääletus lõppes. kakskümmend olid poolt ja kakskümmend olid vastu, nii et tagasi lükatud. ja Pulaani muudatusettepanek kuus, viis, kaks, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud seega vastu võetud. nii et me oleme nüüd hääletusnimekirja läbi võtnud. nüüd hääletame kogu arvamust. muudatusettepanek üks proua Lambertilt, kes on poolt, vastu võetud, vabandust, ütleb koosoleku juhataja, kes vastu on, jäi küsimata, erapooletud, vastu võetud nüüd muudatusettepanek kaks Tardenilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm Zuberilt, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli Lambertilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis Dardeenilt ja Peresilt. osade kaupa hääletust on palutud. nii et esimene osa ja ilma sõnadeta and measures to promote the introduction of a minimum wage in all member states, kes on poolt, näidake palun. vastu, erapooletud, vastu võetud ja teine osa nüüd, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime elektrooniliselt üle. hääletus lõppes nii et kakskümmend poolt, üheksateist vastu, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek kuus Tardenilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lõpphääletus arvamuse projekti üle teeme seda elektrooniliselt, hääletus algas. hääletus lõppes. nii, kolmkümmend kolm poolt, kaks olid vastu. ja kaks kolleegi proua Hark Harkin ja veel üks kolleeg olid poolt. nii et tegelikult kolmkümmend viis olid poolt ja kaks vastu, seega vastu võetud. Herzlichen Glückwunsch an den Kollegen. palju õnne. palju õnne arvamuse koostajale. me ei võta praegu kuuendat päevakorrapunkti, vaid lähme kümnenda juurde see on arvamuse projekt proua Kornilessenilt. ja ma arvan, et praegu olekski õige aeg anda proua Kornilessenile sõna. jah yeah,, thank you. okei okay., I will just start. suur tänu, ma hakkan peale, isegi kui kõik äh, siin ringi sagivad lugupeetud komisjoni liikmed, ehk mäletate, et eelmise aasta veebruaris hääletasid täiskogu kahte äh, aruannet kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta majanduse kohta, üks oli härra Karsesi raport Econilt ja üks oli minu enda raport, äh, mis puudutas siis tööhõive külge ja kuigi mul oli kahju selle üle, et meil oli kaks erinevat raportit, siis mina ja härra Kauses äh, tegime väga palju koostööd ja me üritasime oma eesmärke tutvustada kõigile, kes vähegi kuulasid, käisime härra Schultzi juures, kes oli värskelt ametisse valitud, käisime komisjonis, käisime eesistuja juures ja üldiselt äh, läks äh, meil ühise vaatenurga tutvustamine edukalt. tööhõive küljest äh, kuueteistkümnendal veebruaril palusime järgnevat. vabandust, ma arvan, et me peaksime oma kolleegi kuulama me soovisime sidusust ja ambitsioonikust kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide saavutamisel, tööhõive suurendamist, investeeringuid, maksureforme, kvaliteeti tööhõives, me tahtsime noorte tööhõivega tegeleda, vaesusega ja soovisime samuti süvendada demokraatia põhimõtteid nüüd on aeg hinnata, anda hinnang sellele, mis on toimunud äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta poolaasta peale seda, peale liikmesriikide programme, peale komisjoni ettepanekud. see aru, arvamuse projekt puudutab kogu parlamenti, see juhtkomisjoniks on äh, äh majanduskomisjon, härra pakkumises ja meiega on konsulteeritud vastavalt äh, reeglile viiskümmend. ja mina koostasin arvamuse, mul oli selle üle väga hea meel. ma oleks tahtnud, et komisjonid koostööd oleks teinud, kuid kahjuks see meil ei õnnestunud majandus. majandus-rahanduskomisjon leiab seda, et poolaasta puudutab raha ja mitte inimesi tulevastel aastatel äh, Majandus-Rahanduskomisjon ja ka meie koostame iga poolaasta alguses eraldi äh, aruande ja ühisaruande siis äh, selle ajaperioodi lõpus, nii nagu see aasta. mis puudutab ettepaneku sisu, viimase poole aasta jooksul on tähelepanu kandunud et enam ei räägita mitte ainult eelarve puudujäägist, loomulikult on ka see veel oluline kuid üha enam pööratakse tähelepanu noorte tööhõivele ja tööhõivele üldiselt äh, sotsiaalsele kriisile. ma leian, et üsnagi paljud on veel võimalik kritiseerida. eelkõige on meie ambitsiooniks olnud ähm, aruandes see, et liikmesriike peab äh, kritiseerima selle eest, et nad ei ole olnud piisavalt ambitsioonikad, sest kaks tuhat kakskümmend Euroopa eesmärgid peaks olema teostatavad ja samas aga ei ole piisavalt eh, edasi õnnestunud liikuda. üks väga oluline nüanss on see, et liikmesriigid tõesti andsid meile palju loota selles mõttes, et nad keskenduvad tööhõivele, kõik eh, lubasid koostada siseriikliku plaani, kuid kokkuvõttes eh, peaaegu ükski neist ei teinud seda samuti pööratud tähelepanu ka tööhõive kvaliteedile ja pigem on võimalik näha, et see olukord muutub üha halvemaks. minu arvates on väga oluline äh, kaheteistkümnes punkt minu arvamuses kus äh, viidatakse tulemustabelile. meil on vaja aru saama sellest, et tööhõive on äh, makromajanduses väga olulisel kohal ja väga oluline ka majanduse taastumisel. loomulikult jäi mul sõnadest puudu siin arvamuses, nii nagu alati, ja ma teen äh, muudatusettepanekuid oma arvamusele ja ma loodan, et ka teie täiendate seda heade mõtetega ja, ja loomulikult jätkan koostööd härra Kaseesiga järgnevatel kuudel. Thank you, I give the floor to Mr Se-. suur tänu, härra Särkas. Sii-. Eh, suur tänu teile. meie tegeleme Euroopa poolaastaga algusest peale, eriti tänu Pervenche Beresile meil on selline tunne, et see on Euroopa Parlamendi jaoks väga oluline töö. Euroopa Parlament oli ilmselt ainus, kes on teinud midagi selle nimel, et, et mõtteviis muutuks ja et üritaks, üritataks kuidagi võrdsemalt jagu saada praegusest tõsisest majanduskriisist me teame, et sotsiaalset kriisi ei saa lahendada äh, majanduskriisi, aga samas majanduskriisi ei saa ilma sotsiaalsete probleemide lahendamiseta kuidagi leevendada. me peaksime mõtlema selle peale, kuidas äh, neid soovitusi järgitud on. ja me teame kõik, mida me oleme kuulnud nõukogu poolt juunist alates. Äh, ju lõpuks ometi hakatakse pisut tasakaalustatumalt majanduskriisi leevendamisest rääkima. probleem on selles, et äh, sõnad ei käi käsikäes tegudega. ma arvan, et me kõik, kes me siin oleme, kui me küsiks endalt käsi südamel, kui äh, tänasel hetkel on tööhõive äh, põhiline, eh, kas, kas tööhõive küsimused on põhilised praegu Euroopa jaoks? kõnedesid lugedes võib tunduda, et jah, on, aga kui me vaatame, mis toimub praegu eh, liikmesriikides, siis näeme, et ei ole. Eh, praegused noored ei saa mitte kuidagi alustada oma elu ülesehitamist. Nende riikide olukorda on analüüsinud erinevad ökonomistid te, tehnik-, tehnilise ettevalmistatud inimesed, spetsialistid ja nad ütlevad, et et äh, kokkuhoid on ainukene, mis äh, edasi aitab. see on absoluutselt vastu meie põhi, aluslepingute põhimõtetele. Äh, nagu sõnad, sõna solidaarsust ei olegi enam, ei olekski enam meie lepingutes olemas selle asemel, et olla solidaarsed nendega, kellel raske on, muudetakse olukord nende jaoks veel keerulisemaks. kuni selleni, et avalik arvamus äh, hakkab äh, ütlema, et Euroopa Liit mitte ainult ei aita, vaid teeb kõik selleks, et majanduskasvu ei tekiks, ei anta mingisugust hingetõmbeaega ja et Euroopa töötab välja poliitikat, mis ei aita äh, makromajanduslikku tasakaalukust, tasakaalutust leevendada ja et üritatakse sotsiaalpoliitikat põhja lasta, räägitakse äh, räägitakse äh, äh, igasugustest lahendutest, lahendustest, kuid räägitakse töökoodekside muutmist, muutmisest ja muust sellisest, kogu aeg kärp-, räägitakse kärpimisest kärp- ja kunagi ei räägita majanduskasvust. ma arvan, et kõik meie komisjonis toetavad südamest äh, proua raportööri, et äh, järgmises Euroopa poolaasta tsüklis suudaks me pisutki inimlikkust üles näidata ja oskaks näidata, et kriis, mis äh, Ehm, ka viimase kahekümne aasta jooksul tekkinud on, mille tekkimises eest oleme me kõik ise vastutavad. meil on vaja palju eh, suuremat mõistmist eh, ja palju suuremat abi neile, kellel praegu raske on. ma arvan, et see töö, mis me teinud on, oleme, on väga tubli stardikoht tulevase töö tegemiseks, et kodanike häält rohkem kuulda oleks ja et sotsiaalne dimensioon äh, saaks endale palju olulisema koha meie poliitikas. suur tänu, härra Manval. Marie, vielen Dank für die Grundlage. Ich denke, wir können sehr gut damit arbeiten. Äh, äh, aitäh selle dokumendi eest. minu arvates on see väga hea baas Alejandrol on õigus nii mitmeski küsimuses. see, mis puudutab stabiilsust. me ei ütle, et kärpima peab äh, kõike. me ütleme, et äh, meil on vaja head äh, finantsvundamenti, kuid meil on vaja ka mõistlikke investeeringuid loomulikult on meil vaja ka puudujäägiga toime tulla, aga samas on meil vaja ka eesmärke ja me suutsime võla kontrolli alla saada. me ei anna enam finantslubadusi, samal ajal aga investeerime majanduskasvu. see oli see sõnum, mida meil oligi vaja kuulda. ja seda kuulsime paljudelt ka mitte Euroopa riikidelt ja üks halvimaid asju, mis liikmesriikides on aset leidnud, on see, et väljaspoolt äh, tulevad inimesed ütlevad, et me soovime seda ettepanekut, näiteks tulevad äh, erinevad fondid ja see ei ole minu arvates õige lähenemine, kui vaadata, kuidas ameeriklased minu riiki tulevad ja ütlevad, et me tahame teha seda, teist ja, ja meil on need õigused äh, töötajate üle. Nad kõik need investorid peavad mõistma, et meil on Euroopa sotsiaalne mudel ja oma siseriiklike eripäradega. ja teiseks, mul on väga hea meel, et me sellega parlamendis äh, teguleme, kuuikpakett ei olnud väga lihtne, kuid kompromiss, mille me saavutasime, oli väga hea, meil on vaja järelevalvesüsteemi, mis töötab, samas aga ka tagada seda, et Euroopa poolaasta ei ole mingisugune tühi lubadus, vaid midagi, mis ka ellu viiakse ja lõige kolm on minu arvates väga oluline, meil on vaja riikliku töökohtade loomise kava, kui me tahame aga koordineerida meil on vaja oma tegevust koordineerida, on meil vaja midagi konkreetset, millest lähtuda. kui me soovime Euroopa süvendamist, siis me ei muuda, ei mõtle siin seda, et Brüssel kõige üle otsustab. jah, meil on vaja teha otsuseid, äh, aga on vaja kaasata ka liikmesriike me ei tohiks neid vastandada, lõige seitse on väga hea, et keerulistes äh, olukordades töötajate tarbeks on vaja täiendavaid kaitseid, osaaja töökohtade loomine ei ole lahendus, meil on vaja püsivaid töökohti. samuti viitaksin lõikele kümme, mis puudutab noorte tööhõivet. Äh, mina oma raportis viitasin samuti sellele. me ei saa öelda, et midagi äh, toimub tulevikus, väga paljud inimesed on raskustes, väga mitmed on hästi kvalifitseeritud. Alejandro, sa oled Hispaaniast, väga paljud hispaanlased õpivad saksa keelt sellepärast, et Saksamaale tööle minna. meil on vaja äh, kõrge kvalifikatsiooniga tööjõudu. see aga on lahendus pikemas perspektiivis paljudes riikides aga ei puud-, pruugi enam olla piisavalt töötajaid oma koduriigis. läbi liikuvuse töökoha leidnud äh, võivad tagasi pöörduda, mitte seepärast, et meil ei oleks vaja, vaid sellepärast, et nende koduriik neid vajab. punkt kaksteist kohta on mul küsimus. makromajanduslik äh, tasakaalustamatuse kriteeriumid mida sellega täpselt silmas peetakse, ma sooviksin raportöörilt selle kohta täpsustust, suur tänu. aitäh. suur tänu. ma olen täiesti nõus teiega. ja olen täiesti nõus nende kolleegidega, kes seni siin sõna saanud ja kes ähm, tunnustasid raportööri poolt tehtud tubli tööd. ma leian, et äh, ta teeb siin väga häid tähelepanekuid ja ettepanekuid, mis äh, on seotud siis konkreetsete tegevustega, mille me võime ette võtta. minu jaoks on olulised punktid kolm, seitse ja üksteist. kolmes Euroopa Liit ja kogu Euroopa Parlament peaks äh, tegema kõik selleks, et iga liikmesriik kontrolliks oma tööjõudu ja et ta hoolitseks oma tööjõu eest, sest äh, riiklikud äh, töö, plaanid näitavad, et tihti palju on selliseid spetsialiste palju, keda ei ole vaja ja teistest on jällegi puudu ja oleks vaja võib-olla ja oleks vaja võib-olla hakata ette valmistama neid, äh, kes, ähm, keda rohkem vaja läheb. mina kurumeelena arvan, et suuremat koordineerimist oleks vaja, peaks mõtlema ka selle peale, kuidas me oma spetsialiste ette valmistame, eriti puudutab see noori. nii et äh, on olemas riiklikud tööhõiveplaanid, kuid äh, meil oleks vaja seda ka e Euroopa tasandil, see oleks väga kasulik selleks, et eh, iga liikmesriik eh, teeks seda, mis eh, kõige vajalikum on, see oleks kasulik nii kogu liidule kui ka liikmesriikidele. siin räägitakse, punktis seitse räägitakse ajutistest lepingutest, võitlustest, ehm, ütlustest ebakindlate ajutiste või osaaja töölepingute vastu. peaks mõtlema ka eakate inimeste peale, nad peaks olema suur potentsiaal, see, neil võiks olema sotsiaalne äh, väärtus tööhõivepoliitika jaoks. me peame andma neile võimaluse töötada, et neil oleks suuremad sissetulekud, see oleks väga kasulik eh, eh, ühiskonna jaoks eh, ja see oleks oluline riigi jaoks. teen kindlasti koostööd, teen kindlasti koostööd raportööriga, esitan oma muudatusettepanekud üheteistkümnendaks septembriks. Vielen Dank, Kollegin Zuber suur tänu, härra Suuber, palun. aitäh. mina tahtsin viidata siin konkreetsetele teemadele, lõikes üheksa näiteks. see puudutab ähm, töötasude kärpimist töötasude kärpimiseks on üsnagi suur surve. ja töötasud on viidud juba väga madalale, komisjon peaks seisukoha võtma. Euroopa on aastakümneid tagasi liikunud ja see ei ole midagi sellist, mida meie komisjon võiks lihtsalt heaks kiita töötasude vähendamine on minu arvates midagi, mis süvendab vaesust. Äh, muud tulemused on võimatud. tooksin oma äh, koduriigist näite. Portugalis on Euroopa Keskpank ja Euroopa Komisjon äh, nõudnud miinimum miinimumpalga viimist neljasaja kaheksakümne viie eh, euroni ja täiesti võimatu on väita, et see ei vii vaesuseni. ja me oleme selle nähtuse tunnistajaks, mitte vaid vaesus ei süvene, vaid ka eh, nii-öelda need inimesed, kes tööl käivad, kellel on töökoht, neil on oht elada vaesuses see ei puuduta mitte vaid sotsiaalset õiglust, aga see puudutab ka majanduse taastumist. töötasude vähendamine mõjutab omakorda kogu majandust. me ei saa rääkida majanduskasvust ja samas kehtestada vähendatud töötasud. Need lihtsalt ei käi omavahel koht-, kokku ja me peame otsustama, mida me soovime. suur tänu, kolleeg Papadopoulou suur tänu. ma sooviksin öelda, et ma olen nõus sellega, mida ütles härra Serkas, kes rõhutas, et on vaja leida tasakaal majanduskasvu ja e, sotsiaalse arengu vahel. ma lugesin proua Kornelisseni e, raportit ja ma tahaksin rääkida lõigust üheksast, kümme ja üksteist mis esitab soovitusi liikmesriikidele ja ütleb, et väga paljude, et liikmesriikide vahel on suuri erinevusi töötasude kohas, koha pealt. ning peab rääkima ka äh, kõrge haridustasemega inimeste tööpuuduse küsimuse üle, see räägitakse Eh, Kreekast, Hispaaniast ja ka minu kodumaast Küprosest. praegusel hetkel me kõik teame, mis Kreekas on toimunud. Kreeka oli nagu katsejänes, nagu mingisugune laborihiir, üritati tema kallal teha, eh, teha igasuguseid katseid ja nüüd me näeme, et kõrgelt haritud noored lahkuvad Kreekast ning äh, olukord on täiesti tasakaalust väljas. paljud äh, kõrgelt kvalifitseeritud Lõuna-Euroopa noored otsivad tööd Saksamaal, äh, Suurbritannias või Ameerika Ühendriikides ning neid asendavad isikud kolmandatest riikidest, kelle ettevalmistus on palju nõrgem see tähendab seda, et, et toimub tagasilangus ja vaesuse vastu see võidelda ei, meil ei aita. nii et me peame arutelu laiendama, sest praegusetest soovitustest igatahes e, ei piisa. ma räägin siin meie komisjonist ja teistest parlamendikomisjonidest, mis on korduvalt rõhutanud suurema solidaarsuse vajadust kuid hoolimata kõigest seda solidaarsust, kõigest solidaarsust pole kuskil näha, mina esitasin oma muudatusettepanekud üheksa, kümme ja üksteist punktide kohta ja samuti ka esimese punkti kohta. me ei saa öelda liikmesriigile öelda, et te, et te peate kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidest kinni pidama, kui Euroopa ise seda ei tee, me ei saa öelda, et kahe tuhande kahekümnenda aasta kahekümnendaks aastaks me saame jõuame, jõuame seitsmekümne viie protsendise tööhõiveni, võrdsete võimalusteni meestele ja naistele või kõigile eagruppidele. samas, kui toimub eh, ümberasustamine, eh, võttes arvesse, millised, milline liikumine toimub praegu ühest riigist teise, kuidas toetada riike selleks, et noored ei põgeneks oma kodumaalt. sellest on ju küsimus, me peame sellele küsimusele vastuse leidma. küsime seda ka komisjonilt, mina ei ole veel sellele küsimusele vastust saanud. Vielen Dank. Ich darf das Wort an die Kollegin Jasulewitska übergeben. Äh, suur tänu, kolleeg Jasulewitska, palun. Bardzo często, jak mówimy o innowacjach, to myślimy o... Suur tänu. Üsnagi tihti kui me räägime innovatsioonist, siis me räägime innovatsioonist tööstuse, tööstuses ja teaduses. kuid mina arvan, et me peaksime minema kaugemale, me peaksime esitama muudatusettepanekuid ka selle raporti jaoks, see puudutab innovaatiliste lahenduste leidmist tööhõive tööturule. meil on vaja praegu selliseid lahendusi, eriti puudutab see noori, kes on väga loomingulised, neil on geniaalseid mõtteid ja keda me praktiliselt üldse kuulda ei võta. ka neile on vaja, et oleks selliseid lahendusi olemas, et nad saaks endale välja töötada, et äh, äh, äh, eduka karjääri. ma pean minema praegu ära, ma pean minema hääletama teise komisjoni, kuid ma tahaksin siiski huviga teada saada, mida te innovaatiliste lahenduste kohta öelda oskate. suur tänu. proua McIntyre. Like for... suur tänu, sooviksin raportööri selle arvamuse eest tänada. tahaksin paari lõiku kommenteerida. lõige neli. mina toetaksin seda põhimõtet nihutada maksukoormus töötajalt äh, äh nii-öelda kaudsele, ehk siis, et inimestelt ei äh, küsida makstu selle pärast, kuidas, äh, kui palju nad teenivad, vaid see, kuidas nad raha kulutavad, minu arvates on see teretulnud. eriti, mis puudutab madalama palgaga töötajate maksukoorma vähendamist, ehk siis äh, väiksema sissetulekuga töötajatelt üldse mitte makse koguda järgmiseks äh, lõige seitse. ma arvan, et me ei tohiks äh, piirata osaajatööd või, äh, või füüsilisest isikust ettevõtjate tööd, sest väga paljud soovivad osaajaliselt töötada ja see on sobilik paljudele, eriti naistele. tööandjana palkan mina neid, kes soovivad osaajatööd. ja ma arvan, et ei ole hea, kui me ütleme, et nad on ühe äh, kategoorias ebakindlate mm, töökohtadega inimestega. samuti see, mis puudutab füüsilisest isikust ettevõtjaid, see on jällegi inimese oma valik kui vaadata, kuidas tööhõivet julgustada, siis on ilmselge, et äh, füüsilisest isikut ettevõtjate suurendamine on väga oluline ja väikeettevõtted saavad alguses, alguse sellest, need mikroettevõtted tihtipeale alustavad füüsilisest isikust ettevõtjast, kellel on äh, oma äh, mingid ideed ja minu arvates ei tohiks me kuidagi seda siin niiviisi halvasti kajastada. meie põhieesmärgiks on loomulikult töökohtade loomine kogu Euroopas ja ma leian, et me ei keskendu piisavalt sellele, et selgitada, et valitsused ja parlamendid ei loo töökohti, nad võivad luua tingimused. kuid ettevõtted ja ettevõtjad on need, kes töökohti loovad. see, mis puudutab VKE-d, bürokraatia vähendamist ja tööhõive julgustamist, on see põhimõte tööhõive suurendamiseks kogu Euroopas. suur tänu! Ich sehe jetzt keine weiteren. ma näen, et rohkem hetkel keegi sõna ei soovi. kas äh, komisjoni esindajatest äh, sooviks keegi komisjoni seisukohta tutvustada? jah, okei okay.. Thank you very much, it was really suur tänu, väga huvitav oli äh, seda arutelu jälgida. ja ma kuulsin, et muudatusettepanekuid tehakse väga palju, jääme ootama seda raportit. mõned märkused, meil on väga hea meel selle üle, et olete tähele pannud meie lähenemise muutust, kus kes, varem keskendusime tasakaalustamatuse teemale ja nüüd oleme üle läinud sellele, et vaadatakse nii finantsolukorda kui ka majanduskasvu, eh, nagu ka iga-aastane majanduskasvu analüüs näitab ja loodetavasti oma arvamuses eh, arvestate ka seda koostöös Majandus- ja Rahanduskomisjoniga, aitäh! suur tänu! nüüd annaksin raportöörile uuesti sõna. suur tänu, aitäh selle toetuse eest, mida kolleegid mulle andsid, jällegi tundub, et see raport saab olema üsnagi tugev ja loodetavasti äh, lõppdokument, mis täiskogule läheb, saab olema üsnagi tugev. ma olen äh, täiesti nõus härra Sõrkusega me räägime liiga palju sõnadest ja ei ole piisavalt tegudeni jõudnud ja meil on vaja neid tegusid võimalikult kiiresti, eriti riikide puhul, kes on veel sügavas kriisis. mis puudutab esitatud küsimusi, paar kolleegi kommenteerisid lõiget kolm, riikliku töökohtade loomise kava see ei olnud meie mõte, see oli liikmesriikide ettepanek riiklike töökohtade loomise kava, mille nad tegid, aga mida nad ei jälginud. ja komisjon pani selle oma tööhõivepaketti, et see on osa poolaastast ja minu arvates oleks see väga hea, nagu härra proua Kliveti ütles, siis töökohtade loomise koordineerimise jõupingutused on samuti väga olulised mitmed äh, viitasid lõikele seitse. mulle tundub, et sellest ei saadud õigesti aru, eriti see, millele viitas proua McIntyre. ma ei pea silmas, et kuidagi võiks negatiivselt kajastada osaajatööd või füüsilised isikud ettevõtjad, mina olen osaajatöö fänn, ma olen ju hollandlane osaaja töö toimib aga hästi, kui on olemas piisav sotsiaalkaitse ka nendele, kes osaaja tööd teevad. paljudes Euroopa riikides osaaja töö puhul aga ei ole piisavat sotsiaalkaitset. enamustes riikides eh, ei ole praktiliselt üldse mingit sotsiaalkaitset eh, füüsiliste isikute puhul. Taani on siinkohal erand on võimalik saada ka mm, toetusi äh, füüsilisest isikust ettevõtjatel, kui probleemid tekivad. see on suurepärane. kõige suurem äh, vaesuses ühenemine Hollandis on praegu füüsilisest isikust ettevõtjatel, kelle puhul turg on kokku kuivanud. ma tahan kõike seda küll toetada, aga samas on neil vaja piisavat sotsiaalkaitset töötasud, ka sellest räägiti palju. põhimõte on selles, et me tahame välja tuua, et valdavalt koheldakse töötasusid kui midagi, mingit majanduslikku näitajat, osaliselt nad seda on, aga samas on see ka see raha, mida inimesed kasutavad selleks, et toitu osta, eluaseme eest tasuda ja tihtipeale see nüanss meie arvates äh, unustatakse ära. tulemuste tabeli korrigeerimine on osa sellest, töötasude äh, madalama surve on see, mis hetkel seal kajastub kui me tahame makromajanduslikke tasakaalustamatust äh, muuta, siis peame me sellega silmitsi seisma. paljudes riikides on vaja töötasude tõusu, mitte äh, langemist. ja peab olema mingisugune miinimum, millest allapoole ei saa minna, sellepärast et inimestel on vaja toitu ja ka eluaseme eest tasuda. ma ei saanud Äh, päris täpselt aru, mida proua Papadopoulou ütles Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkide kohta. ma leian, et me võime siiski väita, et me saavutame seitsmekümne viie protsendilise tööhõive Euroopa Liidus kahe tuhande kahekümnendaks aastaks aga meil on vaja täiendavaid jõupingutusi ja me peame rohkem keskenduma tööhõivele ja töökohtade loomisele ehk siis ma ei mõistnud, kas eesmärgiks on ambitsioone vähendada või kuidas. võib-olla saame selle üle tulevikus arutada. ja lõpetuseks ma arvan, et see oligi tegelikult minu poolt kõik. juhul, kui kellelgi on küsimusi, siis vastan hea meelega, jään ootama muudatusettepanekuid ja täiendavaid arutelusid loodetavasti saavutame viljakad äh, kompromissid. Äh, aega on meil vähe, seega peame kiiresti edasi liikuma. muudatusettepanekud on inglise keeles, sest meil ei ole tõlkeks äh, aega. kuid eeldan, et me saame koostada väga hea aruande, suur tänu! Thank you and uh, like you said, I want to uh... suur tänu! nagu ka ütlesite, siis pööraks tähelepanu sellele, et muudatusettepanekuid võib esitada ainult inglise keeles üheteistkümnenda septembrini kella kaheteistkümneni. seitsmeteistkümnendal septembril vaatame muudatusettepanekuid läbi ja kaheksateistkümnendal võtame tööhõive komisjonis need vastu. nüüd saame minna päevakorraga edasi punkt seitse, õiguste ja kodakondsuse programmi kehtestamine ajavahemikuks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. Jean Lambert on raportöör, täna arutame muudatusettepanekuid ja vastavalt reeglile viiskümmend on meil pädevus vaid teatud äh, osas, aga Jean Lambert selgitab seda meile, palun Uh, thank you very much. I, uh, I'm not... suur tänu, ma ei tea, kui uh, palju ma saan teid selles küsimuses valgustada, eriti just pädevuste osas, kuid selle peale peab kahtlemata mõtlema. komisjoni liikmed kindlasti teavad, et seda puudutab järgmine finantsperspektiiv, see puudutab edusamme diskrimineerimise vastase põhiõiguste, kodanikuõiguste küsimusi, see toob äh, ka laste õiguste küsimusi ette ning äh, äh, aluslepingute pädevust, mõnes küsimuses puudutab see ka ähm, tarbijate õigusi. Te mainisite, et meil on reegel viiskümmend äh, mis puudutab kolme komisjoni, libe komisjon on siin põhi, ähm, on siin põhitegija. me teeme koostööd ka naiste õiguste komisjoniga, kelle pädevused puudutavad seda, äh, seda äh, küsimust samuti just äh, soolise võrdõiguslikkuse küsimustes. see tähendab seda, et et siin ei ole küsimus niivõrd sisus. ma arvan, et, et selles osas ei ole eriti palju lahkarvamusi. me peame äh, arutama seda küsimust äh, teiste komisjonidega, et äh, otsustada, milline komisjon millega tegeleb. me peame variraportööridega pikemalt rääkima et otsustada, kuidas äh, käsitleda neid teemasid. minu meelest muudatusettepanekud on kõik väga head. mõned äh, tugevdavad minu enda muudatusettepanekuid, nii et ma võin neid kindlasti kasutusele võtta. samas on selliseid muudatusettepanekuid, mis äh, viivad seda raportit samuti positiivses suunas edasi. ja kindlasti on meie komisjoni toetust väärt. ma mainisin äh, tarbijate õiguste äh, dimensiooni neli üks ees. huviga kuulaks äh, komisjoni ja kolleegide ettepanekuid. eriti puudutab see äh, ettepanekut viia tarbijaõigused teise finantsinstrumendi alla, võib-olla see oleks parem tõesti eriti ähm, sellepärast, et me tahame siin rääkida kodanike õigustest ja võrdsuse kontseptsioonist. on muudatusettepanekuid kahekümne kolmest neljakümne kuueni, mis äh, soovitavad ähm, tarbijaõigused täiesti välja jätta, mina esitasin samasisulise pisut pehmema ettepaneku punktis äh, viisteist, muudatusettepanekus viisteist nii et äh, enam-vähem võime siis selguse saavutada. mina arvan, et, et mõistlik äh, oleks tõesti see välja äh, jätta, võttes arvesse, et tarbija õigusi niikuinii finantseerimisest välja ei jäeta. küsimus on ka selles, äh, kuidas me tegeleme puude küsimustega. kas see peaks olema eraldi sektsioon äh, kas seda peaks katma rahvusvahelised vahendid? ma arvan, et on põhimõtteliselt äh, täiesti aktsepteeritav, kui me äh, räägime sellest äh, parlamendi seisukohast lähtudes ja mõtleks ka selle peale, kuidas tulevikus edasi tegutseda. kolleegid Kliveti ja Harkin on esitanud muudatusettepanekuid. me mulle see probleeme ei tekita, kuid eh, võib tekkida küsimus, eh, kuidas see mõjub eh, raporti tasakaalule parlamendi seisukohale. kui leitakse, et, et me rõhutame seda liialt ja siis võib mõjutada see ka finantseerimise jaotust. on muudatusettepanekuid, erinevad muudatusettepanekud sama põhjenduspunkti või artikli kohta me üritame välja töötada kompromissid. üks puudutab põhjenduspunkti viis, kus äh, ma ise esitasin muudatusettepaneku, samuti muudatusettepanek kakskümmend kuus proua Harkinilt äh, ja härra Mannilt. me peaksime mõtlema selle peale, kuidas me seda põhjenduspunkti täpselt äh, sõnastame. loodetavasti me suudame kompromissi välja töötada artikkel neli üks A on samuti üks sellistest, kus me peaks kompromissi välja töötama. see puudutab siis seda, et kelle õigusi see rahastusvahend tegelikult katab. see, eh, kas see puudutab eh, kodanike õigusi või puudutab see Euroopa Liidu õigust? mis käsitleb ka mittekodanikke ning ähm, muudatusettepanek kolmkümmend neli punkti kaksteist kohta proua Siibelilt ja härra Hendelilt. ma arvan, et meil on võimalik kõigile sobiv sõnastus leida. samuti artiklis neli üks B, mis tegeleb mittediskrimineerimisküsimustega mis tegeleb mittediskrimineerimise ja võrdse kohtlemisega. meil on siin viis muudatusettepanekuga. mul on endal muudatusettepanek kolmteist ja kolmkümmend kuus kuni kolmkümmend üheksa Siibelilt, härra Mannilt, millest üks puudutab ähm, soolist võrdõiguslikkust. meil on selles osas ähm, üldine kokkulepe olemas äh, isikuväärikuse küsimustes on, on samuti, eh, see on samuti osa artiklist neli üks B, mille osas tuleks leida kompromiss. küsimus on ka selles, milli-, kes vastutab millise osa eest ja ma arvan, et me peaksime eh, muudatusettepanekud nelikümmend, nelikümmend üks, artikli neli üks BA eh, uus kohta. ning tegeleb äh, äh, just koduvägivalla vastu suunatud programmidega. seda me peaksime naisõiguste komisjoniga arutama. ma ise arvan, et siin ei ole mingisugused arvamuste lahkumist äh, sisu või suuna osas, vaid küsimus on lihtsalt, kelle pädevuses see on. suur tänu proua Siibel, palun. ma tänan, ma saan teha üsna lühidalt. Eh, tähtis on see, et proua Lambert, meie raportöör, on tõesti suurepärase projekti koostanud ja me täname teda ka selle eest, et üheskoos kõigi fraktsioonidega ta tegi seda äh, jah, ja see tähendab seda, et meil on sündimas siin hea kompromiss lõppkokkuvõttes ja selle on väga tähtis, sest sellega me kujundame välja eh, hea eh, tugeva positsiooni ka meie piiratud tingimustes. ja mina isiklikult arvan, et eh, kuna komisjonid on erinevad pädevused ja mõlemas valdkonnas on tähtis hea seista selle eest, et kõik inimesed kõigepealt elaksid eh, turvaliselt ja et neid ka kaitstaks nagu kord ja kohus ja sellepärast ma ootan juba huviga konstruktiivset koostööd meie raportööriga. Thank you, madam chair, well again I can be very brief because saan teha väga lühidalt, ma toetan eelkõnelejat. tegemist on suurepärase töö tulemusega Jeanilt ja meil on siin puuete ja võrdõiguslikkuse kohta mõned muudusettepanekud ja tähtis on, et meie kodanikud saaksid kodakondsusse kuulumisest ka kasu ja samuti on vaja viidata rahvusvahelistele konventsioonidele. Jean ütles, et e, siin võib tekkida pädevusega probleeme e, ja puuetega inimeste õigused ja koduvägivald, need teemad vajavad veel käsitlemist, aga ma usun, et meil õnnestub siin ka lahendusi ja kompromissid välja töötada, millega kõik rahule saavad jääda, ega mul ei olegi midagi muud lisada. Äh, nii et ootan ka Džiniga head koostööd. suur tänu ja härra Hendel, palun. ja, jah, ma tänan hea töö eest ja ma näen siin äh, selle äh, raporti puhul, et on mitmeid muudatusettepanekuid tehtud Eh, ma usun, et kui me arutame neid muudatusettepanekuid, siis meil eh, väga kiiresti sünnib ka hea tulemus. Jean Lamberti menetlemine eh, on olnud eeskujulik ja nüüd ka tarbijate õiguste kaitse võib-olla mm, et sellele viidatakse siin, raportis on täiesti asjakohane, aga me ei arva, et sellega peaks põhjalikumalt tegelema, sest selleks on hoopis teistsugused äh, Eh, dokumendid, kus neid palju parem on käsitleda. ja mul on terve rida muudatusettepanekuid juba esitatud ja ma eh, eh, üritan nende kaudu ka veel välja pakutud direktiivi kvaliteeti tõsta. aga nüüd sotsiaalpartnerite osaluse teema. see on minu fraktsiooni jaoks väga aktuaalne teema ja mina isiklikult ka pean seda väga tähtsaks ja ma usun, et selles direktiivis tuleks ka sellele teemale viidata ja sõnastada paremini see osa. ma usun, et väga kiiresti sünnib meil ka lõpptulemus, tänan raportööri. Ähm, Madam Kunz, proua Kunz, kes on libekomisjonis raportöör. Thank you very much uh, ma tänan. nagu Jean Lambert juba ütles, me arutasime äh, ka seda jagatud vastutust ja pädevust teatud lõigetega seoses. ja nagu ma näen, enamik märkusi ja muudatusettepanekuid on väga kooskõlas libekomisjoni loogikaga. üks põhi erilisi probleeme nende uute programmidega, mis on erinevate eelmiste programmide jätkuks, on see, et kuivõrd hästi meil õnnestub kohe alguses eesmärgid paika seada kuna iga-aastane eelarve tugineb iga-aastasele tööprogrammile, siis tuleb olla piisavalt konkreetne, aga mitte liiga konkreetne. tähtis on ka, et jääks teatud paindlikkus meile ja ka komisjonile, Euroopa Komisjonile seitsmeks aastaks. nii et see on midagi, mida me kõik oleme üritanud saavutada oma muudatusettepanekutega ja Jean Lambert ka juhtis siin tähelepanu eh, teatud dilemmadele, ka libe komisjonis need tõusetusid. see kodanikkonna mõiste, kas me äkki siin ei sulge uksi näiteks varjupaiga taotlejatele sellega või eh, sisserännanutele ma näen, et tähtis, peetakse tähtsaks, et me ei sulgeks uksi ka neile, saamaks Euroopa kodakondseteks ja ka e, tekkis siin libekomisjonis arutelu e, soolise võrdõiguslikkuse teemal. minagi tegin selle kohta muudatusettepanekuid libekomisjonis ja teisedki tegid seda meie komisjonis nii et ma usun, et on väga head šansid, et see arvamus saab olema suurepärane ja ka libe komisjoni hääletus toetab seda lõppteksti. on üks põhiprobleem siin veel, see puudutab ka teisi eelarveridasid, nimelt see kogu eelarve. väga raske on ette näha, kui palju raha meil saab olema, aga see näikse siiski olevat väiksem summa kui varasemate programmide puhul E, nii et e, tuleks ka selle probleemiga tegeleda ja me tõstatasime selle küsimuse e, juba seoses eelarvega ja mitmeaastase finantsraamistiku teemaga. me peame üritama siin natuke raha juurde saada sest me räägime tihtipeale sellest, kuivõrd tähtsad on kodanike õigused ja kodanike Euroopa teema, aga samas kulutame rohkem muudele küsimustele, mitte niivõrd sellele kodanikkonna teemale rahalisi vahendeid. E, jah, praegu me ei saa veel tegeleda konkreetsete arvudega, aga et lihtsalt, et te teaksite, et see on põhitähtis küsimus ja e, me peame silmas pidama, et meil on rohkem nüüd eesmärke, e, samas vähem raha nende täitmiseks. nii et kui me tahame ulatust laiendada, siis peame mõtlema ka rahalistele eh, võimalustele. igatahes ma tänan teid ja loodetavasti saame kiiresti edasi liikuda. Euh, suur tänu, proua Lambert. kas te sooviksite veel äh, midagi lisada? Äh, kas teil on midagi lisada sellele, mida te kompromissi muudatusettepanekute kohta öeldi? Vous voulez entendre la commission Oui. Ok. Oui soovite komisjoni ära kuulata, palun. kes soovib komisjoni nimel sõna? Teil on sõna. jah, tere hommikust ka meilt. tahan kõigepealt öelda, et me hindame seda arvamust ja muudatusettepanekutest me näeme, et kõik läheb äh, samas suunas, milles komisjoni ettepanek. aga tahaksin paar selgitust anda. kõigepealt artikkel neli üks A. artikli mõte on mitte määratleda, kelle õigusi kogu instrument hõlmab. selle artikli eesmärgiks on hoopis öelda, et e, Euroopa Liidu kodakondsusest tulenevad õigused peavad leidma toetamist selle instrumendi kaudu. ja artiklis kolm hoopis määratletakse, keda see siis hõlmab ja me ütleme, et ka vanad inimesed eh, kuuluvad selle instrumendi alla, nii et mitte ainult Euroopa Liidu kodanikkonnale kohaldub see. nüüd, mis puudutab tarbijaid ja tarbijaõigusi ja artikleid neli üks E. me näeme, et siin on tihedad seosed tarbijate õiguste vahel ja nende õigus aktide väljatöötamise vahend, mis eh, justiitspeadirektoraat praegu on ette valmistamas. meil on vaja need asjad siia kirja panna eh, selleks, et me saaksime tulevikus oma poliitikaid selle programmi alt toetada. Eh, kui, ma mõistan, et see võib tekitada probleeme, sest tegemist on täiesti teise programmi öö, objektiga, aga me ei tahtnud kuidagimoodi kitsendada rahalisi vahendeid, mis lähevad poliitikatele ja sünergiale nende vahel. ja üldjoontes e, kõik ju ütlesid juba, et tegemist on progressprogrammi jätkuprogrammiga, aga seda ainult mõnes plaanis. mis puutub antidiskrimineerimist ja soolist e, võrdõiguslikkust, siis seda ka hõlmab see uus programm. nii et loomulikult me tahame nüüd taotleda sünergiat meie tegevuspoliitikad vahel, tööhõive, töötingimused peavad olema samuti integreeritud siia, aga ma tahtsin juhtida tähelepanu, et eh, progressi jätkuprogramm hõlmab seda ennekõike. ja see on sotsiaalsete eh, tingimuste innovatsiooni programm, mis sellega peamiselt tegeleb aga tähtis on loomulikult taotleda kõigi programmide vahel sünergiat ka nende kahe viimati nimetatu vahel. suur tänu, proua Lambert, palun. Uh, ma tänan, kallid kolleegid, eh, soojade sõnade eest. ma usun, et meil õnnestub leida õige sõnastus eh, kompromisside eh, kaudu siin teatud osades ja olen äh, nõus ka sellega, mida komisjon ütles, see hästi raamib meie arutelusid. aga tegelikult sünergiat saab taotleda ainult teatud piirini programmide vahel ja me oleme sellele ka viidanud, kus selles osas, kus me rääkisime programmide juhtimisest. Äh, majandus-sotsiaalasjade nõukogus on ka selle kohta juba arvamust avaldatud ja justiitspeadirektoraat ja tööhõive peadirektoraat, nemadki peavad tihedat koostööd tegema selle programmi raames. nii et huvitav on näha, kuidas siis see sünergia tekib erinevate selle valdkonna programmide vahel selge see, et ei saa sünergiat taotleda ainult ettekirjutusi tehes. nagu proua Konts juba ütles, me ju peame silmas pidama ka, et nende valdkondade üleüldine rahastamine väheneb ja meie komisjon saab sellest suurepäraselt aru, et restruktureerimine tavaliselt ei tähenda seda, et rohkem raha juurde hakkab tulema. aga peale selle ma usun, et meil õnnestub äh, edukalt edasi minna selle tekstiga ja loodetavasti meie läbirääkimised nõukoguga ka sujuvad hästi, sest meie jaoks on tegemist väga tähtsa teemaga ja siin komisjonis saadakse kõigest sellest suurepäraselt aru. suur tänu. nii vaatame muudatusettepanekud üle kaheksandal oktoobril ja hääletame neid äh, üheksandal oktoobril ning proua Kunst libekomisjonist saab õigeaegselt kätte meie komisjoni arvamuse. nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. see on siis päevakorrapunkt number kaheksa. ma annan sõna proua Ramona Nikolai Maneskule et äh, ta esitaks siis äh, oma arvamuse vee, energeetika, transpordi ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste hangete kohta. me äh, siin on sada kolmkümmend kolm kuni sada kolmkümmend kuus muudatusettepanekut, teil on sõna, proua raportöör. suur tänu kõigepealt ma tahan tänada kolleege, kes muudatusettepanekuid tegid selle arvamuse eelnõu kohta, mille me koostasime komisjoni ettepaneku kohta. nagu ma ütlesin, sada kolmkümmend kolm muudatusettepanekut on juba laekunud. ja kui me vaatame nende muudatusettepanekute sisu, siis ma usun, meie komisjonil õnnestub parandada eh, selle eh, õig-, teksti eh, kvaliteeti, võrdsete võimaluste, läbipaistvuse, mittediskrimineerimise küsimustes. hästi. sada kolmkümmend kolm muudatusettepanekut, mõned kattuvad omavahel ja ma teen kolleegidele ka kompromissettepanekud omalt poolt põhjenduspunktide kohta ja artiklite kohta. põhjenduspunkt neli on üks selline. see puudutab riigihangete üldreegleid, nüüd viies põhjenduspunkt. siin on sotsiaalne aspekt kolmkümmend üks on artikkel, kus räägitakse kaitstud töökohtadest ja linnade lepingud selle kohta ja sotsiaalsetest ettevõtetest on juttu. nii et artikkel kolmkümmend üks. ja äh, me oleme siin rääkinud ka äh, halvemas olukorras olevatest isikutest. nüüd artikkel viiskümmend viis. siingi on meil mitu kattuvat muudatusettepanekut ja artikkel seitsmekümmend kohta ka. nagu ma teile alguses ütlesin, muudatusettepanekuid on väga palju, suurepärased ja muudavad eh, komisjoni ettepaneku tunduvalt paremaks. aga on ka mõned muudatusettepanekud, mis vajaksid põhjalikumat läbiarutamist variraportööridega ja muudatusettepanekute tegijatega mõned muudatusettepanekud pakuvad välja siduvad sotsiaalsed kriteeriumid ja on ka selliseid ettepanekuid, mis lähevad vastu turu, turgude avamise põhimõttega. siin tuleb ikkagi vaadata, kas meil õnnestub selle koha pealt kokku leppida. on veel selliseid muudatusettepanekuid, kus tahetakse täielikult madalama kulu kriteerium likvideerida ja on muudatusettepanekuid, kus kustakse muudki kriteeriumid ja kohustused. Need on minu arvates vastuolulised ja nendega on raske nõustuda. võib-olla me peaksime neid põhjalikumalt arutama variraportööride kohtumisel nüüd muudatusettepanek seitsekümmend üks, äh, vautšerite süsteem. ma saan aru, miks selline muudatusettepanek on tehtud, aga peab vaatama, kas siin ikka on õige koht selline ettepanek teha. on terve rida ettepanekuid, neid on nelikümmend, mis on horisontaalse iseloomuga ega seondu hästi tööhõivega rohkem IMCO teemaga. Nende puhul tuleb vaadata, kas nad ikka on kooskõlas tööhõivekomisjoni pädevusega, et neid esitada. ma olen kindel, et enamik nendest ettepanekutest on IMCO-s juba tehtud. Nemad on ju juhtkomisjon. nii et üldjoontes kolleegide panused ja moodustusettepanekud olid ülimalt kasulikud ja ma tänan selle eest. ma loodan, et lõpptulemus saab olema suurepärane. Äh, Francois Castex. Francois Castex, palun. suur tänu teile. Francois Castex ma sooviksin äh, rõhutada, kui oluline on direktiiv, äh, direktiiv, mis äh, puudutab üksuste hankeid vee, energeetika, transpordi, postiteenuste sektoris. miks? sellepärast, et nende üldhuviteenuste sektor, neil on roll, mille on neile andnud Eh, avalik võim, riigivõim, neil on õigus riigipoolsele finantseerimisele, see tähendab siis seda, nad ei ole sellised ettevõtted äh, nagu teised, mis konkurentsitingimustes tegutsevad. see tähendab siis seda, et nad peavad alluma samadele reeglitele, samadele kohustustele kui riigiasutused mis äh, on selgelt ka välja toodud praeguses direktiivi projektis ja sellealases raportis, mille koostab härra Tarabella. see puudutab kohustusi tööhõive kvaliteedi, äh, sotsiaalsete hüvede, äh, samuti allhangete ja muudele sellistele küsimustele. nii et ma toetan põhimõtteliselt raportööri seisukohti ta ütleb, et eh, ei tohi sellest direktiivist välja ühtegi sektorit, kas postiteenuste sektorit, veeteenuste sektorit või transpordi või energia, energeetikasektorit. kuid ma arvan, et kui me, kui me eh, arutame spetsiifilisi küsimusi iga sektori kohta, siis tuleb eh, täpsustada ja rõhutada selgelt põhjuseks, miks, põhjusi, miks on vaja sellist spetsiifilist direktiivi ning äh, tuleks ühtlasi meenutada, et äh, see äh, sektor, sellel sektoril on selgeid kohustusi avalikkuse ees, neil on kohustus avalikku teenust osutada ja sellega seoses sellega seoses on nad äh, on nad piiratud oma tegutsemises äh, turul ja samas on neil ka eriline statuut sellega seoses. ma toetan täielikult kõiki neid muudatusettepanekuid, mis äh, puudutavad protokolli kakskümmend kuus mis on seotud äh, Euroopa Liidu toimimise äh, aluslepinguga. see protokoll on äh, seotud eritingimustega üldhuviteenuste osutamisel ning ta annab seega riigivõimu esindajatele suured ähm, pädevused selleks, et äh, üldhuvi äh, teenuste, äh, teenuseid korraldada. samuti tuleb siin meeles pidada artiklit neliteist sellest lepingust ja ma arvan, et neile tuleks seda meenutada ja samuti tuleks meenutada selle arvamuse esitamisel ka äh, seda, mis, äh, seda punkti, mis põhjendab äh, selle direktiivi vajalikkust. suur tänu. ja nüüd Toomas Mann, palun no.. soovisõna. teised, kas keegi soovib veel sõna? härra Hendel. ja, Frau Vorsitzende. jah, lugupeetud koosoleku juhataja, kallid kolleegid, tahaksin pöör-, siin paaril punktil peatuda, millest ka juba räägiti. kõigepealt see majanduslikult kõige kasulikum pakkumine ehk kõige madalam hind, see teema, siin ma tahan selgelt välja öelda järgmist see kõige madalam hind on midagi, mida siin on juba väga aktiivselt diskuteeritud muudel puhkudel siin parlamendis jälle, kui nüüd siin direktiivis jälle viidatakse madalamale hinnale, siis tekib sellega oht, et konkurentsivõitlus, see surve muutub liiga suureks ja me ei tohi sellist madalama hinna pakkumise konkurssi kuidagi edendama. eriti kui tegemist on vee ja prügimajandusega näiteks, see ei ole õige valdkond. me arvame, et me ei tohiks võib-olla peaksime siia kirja panema majanduslik kõige tasuvam eh, pakkumine, siis jääb piisavalt ka manööverdamisruumi. ja samas me peame silmas pidama ka eh, tööhõive, töölepingute alaseid rahvusvahelisi akte ja silmas pidama ka ühesugust palka ühesuguse töö eest, ühesugusel töökohal ja neid põhimõtteid, nii et see kõige madalama hinna säte, kui me selle sisse paneme, siis me avame ukse just nimelt palkade dumpingule sellega ja stimuleerime seda ja sellepärast viiskümmend üheksa ja kaksteist on muudatusettepanekud, mis ei ole vastuvõetavad. ja samuti see töötajate üleminek ja ettevõtete üleminek, kui me räägime siin, selge on see, et ei tohi toimuda mitte mingisugust palkade dumpingut. ja nüüd eh, kollektiivlepingud, kuidas nendega talitada, see küsimus tõusetub ka alati. nüüd, kui eh, lepinguid sõlmitakse, siis peavad olema arvesse võetud ka representatiivsed kollektiivlepingud ja seal sätestatu. ja sellest me räägime muudatusettepanekus sada üksteist omalt poolt ja viimane asi, eh, õigusnormidest kinnipidamine on tagatud ainult sellisel juhul, kui nii peatöövõtjad kui ka alltöövõtjad kannavad ühist vastutust. ja kui me kellegi sellest vastutusest vabastame ja ei piira alltöövõtjate arvu, siis võib tekkida oht, et see tööõiguslik aspekt nõrgeneb meil siin ja meie arvates sellepärast alltöövõtjad peavad ka kandma vastutust koos peatöövõtjatega, kui tegemist on riigihangetega, kedagi ei saa vabastada sotsiaalkriteeriumitest kinnipidamisest ja sellest tuleks ka siin direktiivis rääkida. Äh. Birgit Siipel, palun ma tänan. mina ei ole otseselt selle teemaga tegelenud, aga tahaksin siiski ühel teemal sõna võtta. E, siin ka juba tulet-, puudutas seda meie raportöör, nimelt e, sotsiaalsetest kriteeriumidest kinnipidamise kohustus, et see on problemaatiline, see on väga-väga problemaatiline. jah, ma tean, et siin on tehtud muudatusettepanekuid e, mis näevad ette, et praegused kohustused, õiguslikud kohustused tuleb säilitada ja neist kinni pidama. miks me siis sellele ei, ei viita siin, sest see on ju iseenesestmõistetav, et kõik olemasolevad kohustused jäävad jõusse meie siin tööhõivekomisjonis oleme ikka ja jälle arutanud seda, et all ettevõtetes ei peeta kinni sellistest õiguslikest normidest ja sellepärast kõiki osalistele viitamine, et nemad peavad kokku pidama, kinni pidama nendest normidest ja kohustustest, on täiesti vältimatu siin. ja, ja see, kes ennast, see, kes kinni ei pea normidest ja kohustustest, tuleb välja jätta ma ei saa aru, kui keegi ei pea seadusest kinni, siis ta tulebki menetlusest kõrvaldada ega saa osaleda riigihankes. nii et kes reeglitest kinni ei pea, saab see tema välja jätta, aga see oleks ju seadusega vastuolus, tema tuleb välja jätta riigihankest, kui ta seadusest kinni ei pea nii et ma usun, et meie kui tööhõivekomisjon peame siin ikka väga selgelt asjad välja ütlema. see, mis on otsustatud, see, mis on kohustuseks Euroopa Liidu ja liikmesriikide seaduste kaudu ja kollektiivlepingute kaudu, on kohustus mitte ainult peatöövõtjale, vaid ka alltöövõtjale ja võib-olla veel üks lause, sellest ka eelkõneleja juba rääkis, alltöövõtjate puhul tuleb ka riiv ette tõmmata mm, mingil hetkel, see on horisontaalne teema, liiga palju ei tohi alltöövõtjaid olla. ja kui ühte lepingu osa muudkui aga delegeeritakse edasi ka järgmisele, järgmisele alltöövõtjatele, kõik tahavad selle pealt teenida, siis ma kardan, et kõige õnnetumas olukorras on need kõige viimase alltöövõtja töötajad, nii et siin tõesti tuleb eh, piir panna ja mõistlikkuse piiridesse jääda. suur tänu, kas keegi soovib veel sõna? tundub, et ei soovi. sellisel juhul annan sõna proua Maneskule. Thank you, Mrs Chair um.... ma tänan ma tänan nende sõnavõttude eest, kallid kolleegid. pean ütlema, et ma olen täiesti nõus sellega, et on vaja kinni pidada protokollist kakskümmend kuus, Euroopa Liidu õigusaktidest, Euroopa tööõigusest, sotsiaalnormidest, ka antud juhul, kui tegemist on riigihangetega. ja eriti juhul, kui on tegemist avalikku huvi pakkuvate teenustega. tuleb olla väga ettevaatlik ja kaitsta töötajaid nendes sektorites olen nõus sellega. aga ma ei arva, et avatud turgudel ja silmas pidades vaba konkurentsi, et peaks kohustama järgima sotsiaalseid kriteeriume. jah, me saame järgida Euroopa Euroopa norme ja me järgime neid ja me saame neid parandada. me saame täiustada neid, kui vaja on ja arvatavasti on seda vaja teha. aga e, kui me seome sotsiaalsete kriteeriumide ja nõuetega, siis e, sellega me kahjustame konkurentsivõitlust ja turul e, valitsevat avatud konkurentsi ma olen nõus, et seda teemat tuleb veel arutada. ja ma usun, et variraportööride kohtumisel meil õnnestub leida hea lahendus, mis sobib kõigile ka selles aspektis. ja ma loodan, et järgmisel nädalal Strasbourgis me saame selle kohtumise jaoks ka aja leida, et saaksime edasi arutada ja juba põhjalikumalt arutada kõiki täna tõusetunud aspekte, aitäh! suur tänu, ma oleks pidanud enne teid sõna võtma. mul on lihtsalt väike mure, ma selles tänases arutelus ei kuulnud sõnagi selle kohta, et väljakutsed väljaspool Euroopa Liitu äh, Äh, oleks leidnud äramainimist. on muudatusettepanekuid, äh, mis puudutavad seda muret. ma tean, et äh, Inta komisjon kindlasti esitab ka omapoolse arvamuse, kuid ma arvan, et küsimus on selles, et kuidas riigiteenuste turul, kus allhangete esitamisel võidakse kasutada riik, kolmandaid riike, mis ei kuulu Euroopa Liidu Ehm, kuidas eh, käideldakse selliseid eh, allhankeid, kas need eh, puhul võetakse sotsiaalsed kriteeriumid täielikult arvesse, kas need on oluline, oluliseks elemendiks. nii et väga tähtis on, et see sõnum selgelt tuleks välja meie komisjonilt, nii et võib-olla oma muudatusettepanekuteks te peaksite selle mõte ette esitama. ja võib-olla, kui muud ei saa teha, siis saab esitada kas või suulise muudatusettepaneku, see oleks ju äärmiselt oluline. ma vabandan, et ma raportööri järel kõnelesin, kuid ma leidsin, et oleks siiski mõistlik seda teha. Te ütlesite, et töötate järgmisel nädalal Strasbourgis kompromissmuudatusettepanekud välja, see aitab äh, meil seitsmeteistkümnendal septembril, võimaldab meil seitsmeteistkümnendal septembril neid arutada ja järgmisel päeval hääletada. nüüd oleme selle päevakorrapunktiga ühele poole saanud ja ma annan sõna Mariann Harkinile ja me arutame tema raporti, mille esitatud muudatusettepanekuid, mis puudutavad globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi. siin on esitatud kakssada üheksakümmend üks muudatusettepanekut, millest viiskümmend kolm raportööri poolt ja meil on siin äh, pisut ajakavaga probleeme. Äh, seda seoses äh, põllumajanduskomisjoniga, kes on siis selle ühe, sellega seotud art-, artikli neli kolm läbi. palun, proua raportöör. suur tänu kõigepealt tahan öelda, et mul on väga hea meel näha, et äh, kõik fraktsioonid on seda toetanud, välja arvatud ECR fraktsioonid, kes komisjoni ettepaneku tagasi lükata soovib. kõik arvamused, nagu öeldud, ehk siis meil praegu ei ole veel seda põllumajanduskomisjoni mm, arvamust, kõigi teiste omad aga on olemas ka regioonide komitee ja majandus- ja sotsiaalkomitee, ka nemad toetavad selle fondi jätkumist minu arvates on see oluline nüanss, nagu te teate, siis nõukogus on blokeeriv vähemus ja eile oli kohtumine eesistujaga ja nad ütlevad, et kahjuks äh, blokeeriva vähemuse, äh, vähemus on suurenemas. eesistuja aga toetab seda lähenemist ja nad äh, teevad uusi ettepanekuid Nad ütlesid, et minu äh, raporti projekt on läbirääkimiste lähtepunktiks nõukogus väga hea, eriti see lähenemine, mis, äh, mida olete arvestanud ka teie meie muudatusettepanekutes, mis puudutab põllumajandustootjaid. järgmine töörühm koguneb septembri lõpus, oktoobri alguses muudatusettepanekud puudutavad ka suuremat kaasrahastamise protsenti. üldiselt selleks toetust ei olnud, mõned liikmesriigid toetasid seda, teised mitte. samuti rõhutati seda, et ettepanek peab olema nii teostatav kui vähegi võimaldab liikmesriikides. mis puudutab põllumajandustootjaid, siis nad ütlesid, et kõigepealt enamus liikmesriike olid selle vastu, aga nüüd on seis üsnagi võrdne see võib olla ka seotud äh, ÜPP kärpimisega, eelarveprobleemidega, aga igal juhul on seda huvitav teada. mis puudutab äh, füüsilisest isikust ettevõtjaid, siis liikmesriikidel on raskusi selles, kuidas neid täpselt määratleda ja kuidas määrust äh, siseriiklikult rakendada. ning enne, kui ma raportit hakkan tutvustama, siis teie juba viitasite sellele teisele probleemile, see puudutab siis ajastatust. põllumajanduskomisjon vastavalt oma kajakavale plaanib hääletada oma arvamust detsembris. see tähendab, et Küprose eesistumise aeg on ümber ja nad ütlevad, et võiks, sooviksid saada parlamendi arvamust, see aitaks nende positsiooni tugevdada ja teha täiendavaid ettepanekuid, seega on üsnagi oluline öelda, et minu arvates vähemalt oleks meil vaja parlamendi vaatenurk paika saada nii kiiresti kui võimalik. mul on hea meel kõikide muudatusettepanekute eest, veidi erisusi on siin välja tulnud, kuid üldiselt on lähenemine ühesugune. mõned kõige olulisemad osa puudutavad pealkirja, loomulikult sõltub see selle kokkulepetest ja kompromissidest. mõned muudatusettepanekud puudutavad piirkondlikke asutusi, olen selles suhtes avatud, see suurendaks tõhusust, samuti muudatusettepanekud, mis puudutavad vahendi tõhusust kiiremat korraldamist loomulikult mitmeaastane finantsraamistik, teatud protseduurid, mida peab järgima, rohelised soovivad koostööd äh, Sotsiaalfondiga või siis omaette eelarverida, ma arvan, et äh, ükski neist ettepanekutest ei saa, üldiselt on need head mõtted, aga ma arvan, et need ei teostu. mõned muudatusettepanekud puudutavad kõrgemat kaasfinantseerimist, isegi kuni üheksakümne viie protsendini on mõned kolleegid öelnud, teistele sobib olukord nii, nagu ta on ma arvan, et suudame leida ühise vaatenurga. samuti muudatusettepanekud, mis puudutavad sekkumiskriteeriume, ehk siis mida on vaja selleks, et fondi kasutusele võtta. mõned ütlevad, et see peaks olema kakssada, vääres kakssada viiskümmend, proua Suber viitab vähemalt viiesajale, ehk siis äh, lähenemised on üsnagi erinevad, kuid loodetavasti saavutame kompromissi üks kõige olulisemaid teemasid on see, mis puudutab äh, kohaldamisala. kas äh, tõsiste probleemide korral või peab see tõsine probleem tulenema konkreetsest majanduskriisist? Äh, uus ettepanek on see, et kui on suur hulk töötajaid ja erinevad piirkonnad, mis on ohus, kus hakatakse tegutsemist ümber korraldama ehk siis, et see oleks saadav ka restruktureerimiseks ja selle ettepaneku tegi härra Darden. see on väga sisuline küsimus ja see loomulikult äh, muudab kogu seda teemat ja selle usaldusväärsust. komisjoni ettepanekus oli alguses see lähenemine, kuid äh, hiljem nad muutsid seda. ja mul oleks väga hea meel teada, mida komisjon nüüd sellest arvab sest äh, nagu öeldud, siis muudab see olukorda. samuti tõstatab see uue teema. kui me kasutame seda ühes valdkonnas, siis miks mitte teises, sest jällegi üldiselt öeldakse, et me ei saa teha seda põllumajanduses, me ei saa seda ette näha. kui me aga hakkame seda teatud valdkondades ette nägema, siis, äh, siis äh, tekib küsimus seoses põllumajandusega. proua Steinbrück ütleb, et äh, noorte tagatised äh, põllumajandustootjad äh, valdkonnas üldiselt on laialdane arusaam, et ei pea olema eraldi lähenemist selle kohta, äh, osad aga need, kes kõiki võrdselt korda, kohtleks, nii nagu äh, füüsilisest isikuid ettevõte, proua Suuber ütleb, et me peaks nad täiesti välja jätma, minu arvates seda me ei saa toetada, kuid üldiselt enamus leiab, et neid peaks kohtlema nii nagu kõiki teisi töötajaid mõningad erisused äh, puudutavad äh, omanikke, osad välistavad nad täiesti, proua Darden jällegi äh, kaasab need mikroettevõtete puhul, kuid mitte VKE-de puhul. proua Cornelissen jällegi ütleb, et kõik vallandatud peaks olema kaasatud, proua Bauer jällegi ütleb, et peaksime välja jätma hooajatöölised ja ja ma ei saa aru täpselt, miks ta seda nii on. olen peaaegu lõpetanud, mõned muudatusettepanekud äh, puudutavad teatud äh, hüvesid, osad sooviksid need täiesti välistada. mina ja nii mõnedki teised jällegi ütlevad, et äh, need peaks olema konkreetselt paigas ja need ei tohiks kuidagi asendada liikmesriikide vastutust. mõned muudatusettepanekud, mis puudutavad investeeringuid füüsilistesse varadesse, komisjoni ettepanek kolmekümne viie tuhandelt kahekümne viie tuhandele minna oleks minu ettepanek, sest arvestades seda rahamäära, siis kolmkümmend viis on liiga kõrge, kuid äh, jällegi me arutame seda täiendavalt. proua Perezil on huvitav ettepanek, äh, mis puudutab ettevõtte sulgemist, et äh, et võiks globaliseerimise kohanemise Euroopa fondi kasutada ning see ettepanek puudutab ka seda teatud äh, finantseerimist teatud oludes, jällegi võime seda arutada täpsemalt. ja lõpetuseks mõned muudatused äh, härra Männilt ja minult ja ka teistelt, mis puudutab äh, vajadust proaktiivset kahepoolseks sekkumiseks ja seda näeme me väga selgelt, kui me vaatame töörühma lähenemist, mida rohkem Äh, juhtorgan liikmesriigis ja komisjon äh, tegutsevad, seda äh, kiiremini suudetakse reageerida ja paremini. mõned muudatusettepanekud, mida ma täpselt toetan, ehk siis sotsiaalpartnerite kaasamine. see oli lühike ülevaade selle kohta, millised on muudatusettepanekud, minu arvates on põhinüanss see, kas me kaasame restruktureerimise või mitte ja lõpetuseks kuna blokeeriv vähemus nõukogus on suurenenud, puudutab see kahte küsimust, esiteks liikmesriigid, kes arvavad, et see ei ole Euroopa Liidu pädevus ja Küprose eesistuja Küprose arvates nad ei äh, muuda oma arvust ja teised näevad seda võimalust, kuidas eelarvet kärpida, sest sellel ei ole eraldi eelarverida. ja selles kontekstis äh, oleks parem, mida kiiremini parlament ja komisjon saaks oma arvamuse äh, selle teema kohta öelda, seda parem oleks tulevikuks selle fondi suhtes, eeldades, et fondil on tulevik. suur tänu! suur tänu, proua raportöör, härra Serkas ja siis pärast seda härra Toomas Mann. suur tänu teile! härra Dardeni nimel, kes ei saa no, kahjuks siia jääda, ma sooviksin selgitada meie äh, Äh, fraktsiooni seisukohti nendes küsimustes, millest proua Harkin rääkis ja samuti ka selgitada meie muudatusettepanekuid. meil on kaks põhilist probleemi. me oleme täiesti nõus proua raportööriga. Euroopa Parlamendi esimene probleem on see, et me peame oma äh, vastutama oma tegu eest, tegude eest ja et äh, meie saavutusi ei praegused raskused ära kaotaks. meil on Äh, raskusi komisjoniga, nõukoguga, kes äh, said aru, et ühel hetkel globaliseerumise muredest aru said ja praegu tunduvad olevat selle unustanud. Äh, võtsid kasutusele selle rahastamisvahendi, mis mitte muidugi kõiki probleeme ei lahendanud, kuid samas siiski lahendas paljude töötajate probleemid Euroopas. ja see puudutab ka neid riike, kes selle äh, rahastusvahendi vastu on praegu nõukogus. tundub, et mõned inimesed tegutsevad kõik, tegutsevad selle nimel, et Euroopa häviks. Euroopa peab, eh, eh, peab olema selline, mis endiselt annaks lootust meie, kogu meie mandrile, nagu ta seda viimased kuuskümmend aastat teinud on. ning eh, isegi selles väikeses eelarve osas, mis on pigem sümboolse iseloomuga, isegi siin soovitakse kärpida miks eh, näiteks eh, töötajate koolituse pealt tahetakse kokku hoida? me peame eh, saatma tugeva signaali Euroopa Parlamendi poolt, et et me tegutseme oma soovide kohaselt edasi ja me toetame täielikult raportööri. ja need, kes äh, Äh, kes äh, soovivad äh, fondi ära kaotada vähemalt, kui neil see ei õnnestu, siis nad soovivad vähemalt ta täielikult muuta, näiteks tema eelarve saab anna kaheksakümmend protsendi osaliselt suunata põllumajandusele. see fond peab toimima tööstuskriiside leevendamiseks, teiste globaliseerimisega seotud probleemidega leevendamis-, le, le, leevendamiseks. põllumajandusel on väga palju probleeme, kuid see fond ei aita põllumajanduse probleeme lahendada. ning need põllumehed, kellel on probleeme, nad peaks saama oma äh, probleemid selle fondi abil lahendada. see ei ole spetsiifiline põllumajandusfond ja ta ei pea ka selleks saama. härra Tarden esitas mõningad muudatusettepanekud, äh, mis peaksid rõhutama selle fondi e, tegelikku iseloomu. oleks väga hea, kui meil oleks äh, Eh, ka õigusloomeline ettepanek eh, ümberstruktureerimise kohta, sest räägitakse kogu aeg ümberstruktureerimise vajadusest. meie oleme nõus eh, sellega, mis siin öeldud on, me leiame, et finantseerimismäär ja eriti just ettevõtete finantseerimismäär minu, meie, meie meelest ei tohiks siin mingisugust uut tegevust alustada ettevõtted peavad kaasfinantseerima ja et eh, rikkamate riikide tegevus on teistsugune kui vaesemate riikide tegevus. minu meelest on tegu täiesti õige mõttega, kuid eh, kui me hakkaksime praegu selle eh, fondi tegevust mujale suunama, siis see nõrgestaks ainult seda fondi ja see tulemus oleks meile kahjulik. ning see puudutab ka eela-, tema rolli eelarves meie leiame, et eh, praegu ettevaatus nõuab staatus quo säilitamist. lõpetuseks eh, praktilistel põhjustel. oleks väga kasulik oleks kasulik, et kui me saaks töötajate arvu vähendada ja seda, see puudutab erinevaid kategooriaid. nii et proua, me peame näitama, et Euroopa Parlament esindab Euroopa kodanikke ja et me teame eelarve probleemidest, me oleme teadlikud muudest probleemidest, kuid meie põhiline kohustus on seotud meie valijatega ja äh, selle me peame ka nõukogus selgeks tegema, et neid väheseid vahendeid, mis Euroopa Liidul on, olukorra parandamiseks ei tohi ära võtta. me peame, me oleme, rääkisime sellest härra Barrosole, ta lubas sellega tegeleda. me vaatame, millised on härra Barroso argumendid, millised on komisjoni ja nõukogu argumendid. nii et meie peame jä-, jääma rangelt oma seisukohtade juurde. ja seda fondi ei tohi muuta. aitäh. Äh, suur tänu, Toomas Mann ja siis äh, äh proua Zöger. president, ich wollte äh, sehr unterstützen, was Alessandro gesagt hat. Wir haben suur tänu, toetan seda, mida Alejandro ütles varem ütlesime me, et me tahame seda globaliseerumisega kohanemise fondi eh, ja selle suhtes oli kõhklusi, aga isegi kui tegemist on sümboolse nähtusega, siis peame eh, inimesi veenma, et see ei ole lihtsalt sümboolne, me tahame tõesti abistada, tahame anda võimalusi töötajatele selleks, et nende tööhõive oleks jätkusuutlik. ma tean, et mitmetes liikmesriikides öeldakse, et meil ei ole sellist asja vaja jah, nende näitajad ei ole väga suured, aga samas võib nende tegevus olla tõhus ja see võib väga positiivseid tulemusi anda. kuna meie koosolekud kantakse üle, siis teavad inimesed väga hästi, mis võib juhtuda. Nad teavad, kuidas me hääletavad, hääletame, nad teavad, kes meist äh, soovivad midagi töötusega ette võtta me usume, et äh, globaliseerumisega kohanemise Euroopa fond on väga oluline. on inimesi, kes äh, võib-olla ei mõista täpselt, millega tegemist on. me tahame selgelt öelda välja seda, et äh, raha ei anta niisama kellelegi me ei anna seda ainult suurematele liiklusriikidele, vaid seda kasutatakse väga sihipäraselt, see on väga oluline. jätame põllumajanduse sellest välja. ma arvan, et põllumajandusel on juba piisavalt toetust, põllumajandusmeetmed minu valimispiirkonnas näiteks on olemas kuid me ei tahaks kasutada seda fondi põllumajanduse tarbeks, selleks on teisi võimalusi bürokraatia, jah, tegemist on bürokraatliku vahendiga, sellele on keeruline juurde pääs, aga samas on meil ka häid näiteid, kuidas äh, see saab toimida. me peame seda tähelepanelikult vaatama. loomulikult ei puuduta see vaid seda, et oma valimispiirkonda raha saada, õigluse nimel peame me vaatama seda, kus vajadused on ja, ja tõesti, see võib nõuda teatavat bürokraatiat. mitmed muudatusettepanekud puudutavad äh, noori, mõnedes liikmesriikides on äh, raskused väga suured ja meil on süsteemid selleks, et nad tööturule äh, juurdepääsu saaksid. ma usun, et siin on väga oluline mõõde tulevikuks mõned liikmesriigid peaksid võib-olla oma ebaloogilised ähm, eelarvamused ähm, maha jätma, mina igal juhul hääletan äh, selle raporti poolt, minu arvates on tehtud väga head tööd ja suur tänu selle eest. aitäh, kõnesoovijaid on väga palju, aega aga on vähe, ehk siis palun tehke lühidalt proua Suube ja siis proua Lambert. Um... suur tänu. Äh, tahaksin teie arvamust küsida minu arvates komisjon peaks selle üle järele mõtlema. see puudutab fondi suurust, mil määral võib Euroopa Liidu poliitika äh, olukorda paran-, mõjutada, sest me näeme, et praegu vallandatakse Euroopa Liidus väga palju inimesi. ootamatu Äh, kriisi puhul on see asjakohane ja põhimõtteline. kui Troika vaatab, millised on need meetmed, siis äh, on tegemist äh, oodatavate meetmetega. minu arvates nad lihtsalt üritavad oma käed puhtaks pesta, ehk siis see ootamatu kriis. ma tean, et aega on vähe ma arvan, et meil on võimalik äh, abikõlbulikkuse osas kokkuleppele jõuda, eriti mis puudutab töötajate arvu. meie tegime ettepaneku piirkondade väljajätmiseks me leidsime, et seda fondi võiks kasutada konkreetses valdkonnas, arvestamata piirkondlikku määratlust, sest see võiks äh, kättesaadavust vähendada ja samuti peaks see puudutama kaasrahastust. me arvame, et kõik, mis kaasrahastust toetab, oleks positiivne samm, vähemalt nii palju, kui meie arvame. suur tänu, proua Lambret ja siis härra Pulan suur tänu. meie variraportöör räägib, osaleb hetkel konverentsil, seega palus ta minul sõna võtta. Ehm, mõnelegi teemale on juba vasta-, viidanud eh, ja viitas ka raportöör ja tõesti on keeruline see olukord, kus arusaamad on üsnagi erinevad. kohaldamisala meie leiame, et väga keeruline on põhjendada, miks peaks aitama neid, kes on globaliseerumise ohvrid, mitte aga restruktureerimise ohvrid, see võib olla osa teisest. ehk siis äh, need komplekssed äh, põhjused peaks välja jätma, see on saja kolmekümne kaheksanda muudatusettepaneku taga. põllumajandustootjad me oleme selle üle väga pikalt vaielnud. me leiame, et me saame neid kaasata vaid te-, samadel tingimustel nagu teised töötajad, mitte kuidagi eraldi esile tuua. võib-olla peaks teatud äh, muid poliitikaid, kaubanduspoliitikaid muutma selleks, et neid äh, abistada, aga mitte selle fondi raames me leiame, et meil oleks vaja ka suuremat paindlikkust majandusvaldkondade defineerimisel üks valdkond jääb välja võrreldes teisega, samas on aga üsnagi keeruline seda põhjendada, samas on teise valdkonnaga tihedalt seotud. reeglid aga ei anna seda liikumisruumi. ja minu arvates on seda keeruline mõista. me teame väga hästi, et võib toetada Euroopa Liitu aga samas mitte soovida globaliseerimisega kohanemise Euroopa fondi ja me tõesti tahaksime näha seda, et see oleks ähm, kaasatud kusagil mujal meetmes, et me ei peaks seda nüüd juhtumipõhiselt läbi vaatama, sest äh, see, sellega tul-, kaasnevad erinevad poliitilised tasandid, hetkel me seda muuta ka ei saa. aga kaasrahastamise puhul äh, me oleme olnud olukorras, kus liikmesriigid äh, kaasrahastavad kõiki meetmeid, teistes liikmesriikides aga ettevõtted või äh, valdkonnad äh, rahastavad aga mitte liikmesriigid suurettevõtted, mida restruktureeritakse, suudavad vahel ka kasumit toota ja seega on veider, et nemad ei pea ise panustama me leiame, et kui see on äh, solidaarne meede, siis liikmesriikide kogemused tõsises majanduslikus raskuses äh, nõuaks erine režiimi, sest see puudutab tõesti töötajate toetamist äh, koha peal. ja seepärast peame me tõesti just neid töötajaid abistama. loomulikult on ka teisi muudatusettepanekuid ja ma tean, et äh, Marianne äh, kindlasti teeb, ootab seda koostööd äh, variraportööridega sellega, sellepärast et tugev dokument koostada. me kõik teame, milline on see ajakava, eriti agrikomisjonis, ja see ei aita meid kuidagi. suur tänu, igal juhul me toetame oma raportööri. Philippe Boulan, palun. suur tänu teile. ma üritan tõesti väga kiiresti rääkida, eriti sellepärast, et äh, ma olen nõus väga paljude eelkõnelejate, eriti härra Toomas Manniga. Ähm, ma, nagu te teate, meil oli äh, Prantsusmaal võimalus äh, seda fondi kasutada Citroeni töötajate toetamiseks, kes oli vallandatud. ning ma olen nõus nendega, kes ütlevad, et äh, et äh, sellega, nendega, kes räägivad äh, sellest, et äh, kes ütlevad seda, et põllumaja, põllumajandusele ei tohiks seda fondi ähm, ainult järjekindlalt seda fondi kasutada, vaid me peaksime selle kasutama ka selleks, et halbade kaubanduslepingu tagajärgede, tagajärge leevendada. ma arvan samuti, et eelarve peaks olema viiskümmend viis miljonit, mitte viiskümmend miljonit, nagu komisjon seda öelnud on, võttes arvesse praegust olukorda, seda hoolimata mõningatest liikmesriikidest, kes soovivad seda fondi ära kaotada. minu meelest äh, ei ole tegu asjatu kuluga, see on investeering ja mis puudutab ja see aitab äh, näiteks äh, vallandatud töötajate toetamist ja ettevõtete loomise toetamist ja nii edasi, nii et see on investeering, see ei ole kulu Euroopa Liidu jaoks. suur tänu, Evelyn Renier ja siis ütlen ka mina midagi. suur tänu. ma saan teha lühidalt, sest paljud teemad on juba välja toodud globaliseerumisega kohanemise Euroopa fond ei tohiks alahinnata, ei saa öelda, et see ei ole toiminud, see on väga hästi toiminud. see abistab otse neid, kes on keerulises olukorras. see võimaldab tõesti palju ära teha üsnagi selgelt tuleb välja seda, et Euroopa Liidul on võimalik äh, inimesi otseselt aidata, võib-olla kõigile see ei meeldi, näiteks õdede äh, abistamine Saksamaal ja Austrias. Äh, nende aitamine rikastes riikides. kokkuvõttes on paljudes riikides abi vaja ja me ei tohiks siin vahet teha Põhja- ja Lõuna-Euroopa vahel, vaid pigem peame abistama neid, kellel abi on vaja ja kes on abi saanud globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondist. põllumajanduse suhtes, jah, tõesti, ma olen ka nõus sellega, et neil on võimalik toetusi saada muudest allikatest. mina teen muudatusettepaneku ka noorte tööhõive kohta ma ei ole küüniline, ma ei taha öelda, et äh, põllumajandus peaks olema kaotajaks. paljud tahaksid sellest fondist loobuda, kui nad seda tahavad, selle asemel, et seda reformida. mina arvan, et äh, üks teema, millega me eriliselt peame tegelema, on noorte töötus ja me peaksime seda fondi ümber kujundama ja tõesti põllumajanduse jaoks kasutama muid vahendeid, sest äh, põllumajanduse jaoks on piisavalt mujalt vahendeid tulemas, suur tänu! Äh, suur tänu! kõigepealt ma sooviksin tänada raportööri, sest äh, ma arvan, et me peaksime tööhõivekomisjonina tema lähenemist toetama, ma toetan ka tema arvamust ajakava kohta, sest tõepoolest meil on vaja kiiresti eh, tugevat dokumenti Euroopa Parlamendi selge seisukohaga ja ähm, ma ei tea, millised on põllumajanduskomisjoni arvamus, milline on nende ajakava, ma ei hakka Äh, arvamusi esitame selle koha pealt, äh, kuid äh, kui me teistmoodi tegutseme, siis me saatu-, saadame selle fondi ohtu. ning ma võtsin kuulda seda, mida ütles proua Harkin ümberstruktureerimise kohta, me peaksime vaatama, kuidas me seda väidet paremini argumenteerime, kuid ma arvan, et enamus selles kojas äh, arvab, et põllumajandus tuleks välja jätta sellest ökofondist. Äh, ma arvan, et äh, vähemalt Prantsusmaal see sõnum läks läbi. Äh, kui me tahame põllumehi aidata, siis me seda fondi ei peaks nendele pühendama, see tähendaks seda, et me oleme juba ette loobunult sellest, et nad peaks põllumajandusest ära elama. ja ma see tähendaks seda, et me üritaks kuidagi muuta ehm, vabakaubanduslepinguid, mis eh, võiks, eh, mis eh, peaks, mis mõjutavad otseselt nende sissetulekuid. nii et enne kui me pole vabakaubanduslepingutega ühele poole saanud, ei ole meil mõtet hakata põllumeestele põllumeestele abi osutama globaliseerumisega kohanemise fondist. meil peaks olema selleks teisi vahendeid, näiteks Juta Steinbergi raport ei ole vaja meil erinevaid sõnumeid omavahel segi ajada. me peaksime just sellele keskenduma. ma tahaksin tänada raportööri sellest, mida ta ütles töötajatel peaks olema võimalus oma töövahendeid kasutada ettevõtte, ettevõtte pankroti puhul. Ehm, ja samuti peaks langetama ka sa, siis selles osas, kui, millist ettevõtet toetatakse, kui me räägime endiselt ainult viiesaja töötajaga ettevõttest, siis seda on väga palju ning veel üks aspekt, millest me rääkisime proua Harkiniga eile töörühmas, mida minu meelest muudatusettepanekud ei kata. minu meelest äh, peaks üle vaatama, kas kompromissmuudatusettepanekud või suulised muudatusettepanekud, et äh, mis puudutaks äh, dokumentide koostamist Euroopa Komisjoni poolt, me vaatasime eile näiteks Peugeot juhtumit, millest rääkis härra Pulo või äh, komisjon näiteks rääkis Renault'st äh, nii et ühesõnaga, kui arutelu oli lõppenud, jõudis komisjon oma otsuse langetamiseni alles aasta aega hiljem. et töörühmas jõudsime eile selleni, et eh, komisjonil on põhimõtteliselt kuus kuud dokumendi, peaks olema kuus kuud dokumendi koostamiseks, eh, kaks kuud eh, liikmesriigi ettepanekule reageerimiseks see tähendab siis äh, seda, et äh, kokku läheb asja peale äh, kaheksa kuud. võttes arvesse, et tihtipeale raha on jõudnud juba töötajateni. nii et ühesõnaga menetlus peaks tunduvalt kiirendama. ma esitan selle koha pealt raportöörile ka muudatusettepanekud ja proua raportöör Teil on nüüd sõna selle arutelu lõpetamiseks. suur tänu, arvestades, et meil on aega vähe, vähe ja hakkama kõiki ähm, tänama äh, eraldi Ja äh, tahaksin öelda vaid äh, kommenteerida kolme asja, mille kohta ei ole midagi öeldud. kuulen kriitikat seoses selle fondiga, ehk siis seda, et paljud riigid ei taotle seda arvestades komisjoni aruannet, mis eile avaldati, siis kakskümmend riiki on taotluse esitanud. tihtipeale kritiseeritakse ka seda, et liikmesriigid, kellel on kõige raskem äh, finantsolukord, äh, Portugal, Iirimaa, Itaalia, Kreeka ja Hispaania ei taotle raha. arvestades komisjoni aruande statistikat analüüsisin seda, nelikümmend üks protsenti taotlustest arvuliselt äh, tuleb nendest viiest riigist. ehk siis üsnagi selgelt nad kasutavad seda fondi. sest tihtipeale kasutatakse seda vastuväitena fondi suhtes. minu arvates on see oluline nüanss, see oli esimene asi. nüüd teiseks, härra Männ rääkis sellest, et äh, fond võib olla üsnagi efektiivne, kui vahearuannet lugeda, siis on võimalik äh, näha neljakümne ühe protsendilist äh, reintegreerimist ja meil on vaja täiendavat informatsiooni komisjonilt, meil on vaja seda rohkem, aga tõesti, et raha ei anta töötutele ilma tulemusteta ning lõpetuseks puudutab see seda, mida ütles Sarah Mann, jah, see võib olla bürokraatlik, aga meil on häid näiteid ja need, kes fondi töörühmas osalevad, näevad neid häid näiteid, näiteks Hispaania Nad suudavad taotlusi käsitleda väga tõhusalt ja väga kiiresti, hästi ja seda on võimalik näha nende taotlustes. ja kõik see on seotud hea koostööga ka eh, komisjoniga ja kohaliku asutusega ja kui koostöö on hea, siis saadakse kõigega hakkama. ja üha rohkem näeme seda, et liikmesriigid pakuvad töötajatele teenuseid eh, taotluse esitamisest alates, ehk siis nad ei jää ootama. ja mida lühemaks, mida kiiremini me tööd saame teha, seda rohkem on võimalik siis neid konkreetseid teenuseid kohe pakkuma hakata ning nüüd tõesti lõpetuseks. mulle tundub, et mõningate nõukogu liikmetega ja teistega arutades olen aru saanud, et need liikmesriigid, kes isegi on blokeerivas vähemuses, et arvamuste erisus nende Rahandusministeeriumi ja tööhõive ja sotsiaalküsimuste vahel on üsnagi äh, suur. ehk siis minu arvates peaks sellele tähelepanu juhtima. Äh, tööhõive või Sotsiaalministeerium üldiselt toetab seda fondi, eriti nendes liikmesriikides, kes on fondi kasutanud, samal ajal aga nii-öelda äh, plokk tuleb siis Rahandusministeeriumist või osakonnast ja, ja kui kellelgi on võimalik seda muuta, siis oleks väga tänulik, igal juhul on mõned kuupäevad variraportööridega kohtumiseks, me ootame ruumide kinnitamist ja jään ootama head koostööd, suur tänu! Euh, suur tänu! me arutame muudatusettepanekuid kaheksandal oktoobril ja hääletame üheksandal oktoobril ja hiljem vaatame, kuidas põllumajanduskomisjoniga need äh, punktid sisse paneme. Nad palusid, et me hääletaks kolmandal detsembril, meie jaoks pole see võimalik. nüüd lähme siis äh, päevakorrapunkti kuus juurde ja ma annan sõna Toomas Mannile. ma vabandan, äh, viimastel on alati kõige raskem, kuid me oleme tõesti ajakava äärmiselt piiratud muidu meil ei ole võimalik päevakorraga ühele poole saada. nii et vaatame nüüd üle muudatusettepanekud. komisjoni ettepaneku kohta õhusõidukite maapealse teeninduse kohta. E, ja palun teil on sõna. suur tänu teile, lugupeetud kolleegid ma sain väga palju muudatusettepanekuid. ma tegin mõned kompromissmuudatusettepanekud puhkuse ajal ja ma näen hea meelega, et väga paljudes punktides oleme me teineteisega nõus. ja mõnedest punktidest te juba vastasite mulle, kuna me ei saa siin ähm, põhjalikult kõigest rääkida, rääkisi, räägiksin Eh, ühest olulisest punktist, see on punkt kakskümmend viis. me on tegu põhimõtteliselt direktiivi, mitte määrusega, kuigi peaksime sisulisi küsimusi samuti arutama, eriti sotsiaalse tasakaalu loomiseks. mul on siin teatud kõhklused eh, ja mul on hea meel, et äh, rakendatakse äh, lõigu viiskümmend, et meil on kaasotsustusõigus ja et, et need lähevad kõik otse täiskogule, mis äh, puudutab siis muudatud kakskümmend seitse kuni kolmkümmend, nendega olen ma täiesti nõus, täiesti nõus sellega, mis siin, mida siin öeldakse mis puudutab eh, Philip Uloni ettepanekut, vabandust, härra Hendeli ja Ulani ettepanekut, siis ma olen samuti nõus. muudatusettepanek kolmkümmend kolm eh, Juta Eleni ja Alejandro poolt, siis siin on eh, jagatud pädevus transpordikomisjoniga. siin räägitakse just AESA-st. ma arvan, et me peaksime siin mõningaid küsimusi endale esitama Eh, sest olukord on väga erinev Euroopa erinevates lennujaamades. kui me soovime IAS-iga teha koostööd, võttes arvesse meie praeguseid raskuseid, siis võib neil tekkida probleeme. mõningates lennujaamades eh, näiteks eh, kaubeldakse ohtlike kaupadega ning kui siin nõutakse nüüd AESA nõudmisi, siis ei arvesta äh, arvestada mõningate lennujaamade logistiliste tingimustega, meil on vaja igale olukorrale kohandatavat reegleid. ma olen nõus sellega, Veronika, millised nõudsid äh, äh, muudatusettepanekud, samuti ka Philip Ulani muudatusettepanekud kolmkümmend kuus, siin on samuti võimalik kompromissmuudatusettepanek äh, esitada äh, ja mis äh, puudutab nüüd, äh, nüüd pagasi käitlemist, äh, siis ma olen täiesti nõus sellega, mis siin öeldud on. muudatusettepanekud kolmkümmend kaheksa kuni nelikümmend, nendega ei ole samuti probleeme, siin räägitakse sotsiaalsetest garantiidest, see on meie pädevus, see puudutab ka töötingimusi ja töötasu. siin on kompromissmuudatus ettepanekud olemas. üks suur probleem on muuda-, on muudatusettepanek nelikümmend kolm Judalt ja Alejandrolt, sest eh, see puudutab rakendusala. see ei kaas-, eh, tähenda mitte ainult neid kategooriaid, millega me praegu tegeleme, vaid ka ülejäänud seitset kategooriat. minu jaoks on see üsnagi suur probleem, selles eh, seitsmes kategoorias on meil pädevusküsimus. Ehm, me ei saa äh, öelda, et meil on vaja veel lisareegleid luua. meile öeldakse eh, mõningate lennujaamade poolt, et kui me neid uusi reegleid veel hakkame kasutusele võtma, siis võidakse lennujaamad üldse kinni panna. Eh, öeldakse, et meie tahame käitlejaid, eh, käitlejate arvu vähendada see on väga tundlik küsimus, see puudutab näiteks julgeolekut, näiteks terrorismi küsimusi. kui meie ja ka seda, kas me eh, kohtleme kõiki reisijaid võrdselt, me peame keskenduma just neljale kategooriale. muudatusettepanek nelikümmend seitse ehk siis eh, Eh, siis üleminekudirektiivide rakendamine, selles osas ma olen täiesti nõus, samuti muudatusettepaneku nelikümmend seitse kuni nelikümmend üheksa, muudatusettepanekud viiskümmend üks ja viiskümmend kaks, nüüd ööl. nüüd läbipaistvusküsimus, Juta Evelina Alejandro, siin on samuti hea ettepanek, olen sellega täielikult nõus. see puudutab teenuseid ja muid selliseid küsimusi ehk siis eh, viiskümmend seitse kuni kuuskümmend kaks, samuti olen täiesti nõus nende muudatusettepanekutega. Eh, eh, samuti puudutab see töötajate vallandamist kuuskümmend kolm ja kuuskümmend neli ja kuuskümmend viis. nüüd kuuskümmend üheksa, mis puudutab ametiühingu küsimusi, olen sellega samuti täiesti nõus. samuti töötajate kvalifitseerimisküsimust, samuti äh, olen sellega täielikult nõus, meie soovime, et töötajatel oleks hea kvalifikatsioon ja et nende eh, koolitus oleks garanteeritud. selle küsimuse tõstatasime ka ESA-ga. nüüd, mis puudutab koolituskohustust, et eh, see oleks jätkiv, mitte ei toimuks seda aeg-ajalt kaks eh, päeva ja vaid tegu on väga tundliku alaga, valdkonnaga ning äh, kuuekümne kaheksandani on kõik väga hea. nagu te näete, et me oleme nõus, samuti puudutab see äh, koolitust, katseid, olen nõus sellega, mida öeldakse, samuti muudatusettepanek kaheksakümmend kuni kaheksakümmend neli, isegi muudatusettepanek üheksakümmend. ja muudatusettepanek üheksakümmend üks, üheksakümmend kuus, mis puudutab raportite esitamist, äh, samuti olin selle oma ettepanekus välja toonud, siin ei ole isegi kompromissmuudatusettepanekuid vaja, ma olen täiesti nõus teie muudatusettepanekutega. meil on vaja selgeid kohustusi raportite esitamise äh, kohta ja no üheksakümmend seitse äh, siin me samuti arutasime kompromissmuudatusettepaneku võimalust, kus teie poolt öeldu samuti sisse läheb viis, kuus, seitse muudatusettepanek, millega oleme samuti nõus. nii et kokkuvõttes on seitsekümmend kaks muudatusettepanek, see on väga huvitav. tundub, et minu raport, e, e, e, raportil ei olegi nii halvasti läinud ning suudan igatahes tänada kõiki, kes muudatusettepanekud esitavad ja kui keegi soovib veel äh, asja arutada minuga, siis me võime äh, see nädal kohtuda järgmisel nädalal Strasbourgis ning äh, komisjonile, transpordikomisjonile võib selgelt öelda, et meil on oma selge seisukoht ja täiskogul läheb nii, nagu läheb. suur tänu. meil äh, on veerand äh, tundi aega, variraportöör saavad sõna ja koordinaatorid, kes saavad oma argumendid esitada ning ma annan fraktsioonid kaupa sõnadele, härra Steinrück, teil on kaks minutit kõneaega ja edasi saavad sõna saab sõna proua Hirš liberaalidest. Äh, äh, ma tänan. ma arvan, meil kõigil on töövõtjate, tööandjate huvid südamel ja äh, need probleemid, mis on tekkinud liberaliseerumisega, leiavad siin käsitlemist ja meil sotsiaaldemokraatide fraktsioonis oleme veendunud, et ei tohi üheski ettevõttes olla, et mõned töövõtjad on teise kategooria töövõtjad. see ei ole õiguslikult ka võimalik ning sellepärast oleme me mõelnud siin nende ülevõtmiste garantiide koht peale meie oleme veendunud selles, et on hea, et normid on kõrged ja seda enam peab äh, silmas pidama, et meil oleks äh, ühised miinimumstandardid kõikjal Euroopa Liidus kohaldatavad ja äh, võib-olla mõned liikmesriigid tahavad nendest veel kaugemale minna ja me saame aru ka, et eriolukord võib olla mõnindas liikmesriikide lennujaamades, eritingimused. ja tähtis on sellisel juhul ka kohalikke olusid arvesse võtta, mis võib-olla on eripärased. nüüd õiglased äh, töötingimused, korralikud palgad, partnerlussuhted äh, palgaläbirääkimistel, see on see, mille eest meie seisame ja nüüd, mis puudutab lepinguid, pakkujate lepinguid, teenuste pakkujate lepinguid, siis siin meil tuleb omal suurem kodutöö ära teha, kui komisjon seda ei tee. Äh, ma tänan meie jaoks on kaks tähtsat artikkel, kõigepealt artikkel kaksteist. ja siin on esitatud kompromissettepanek, teema on töötajate ülevõtmine. ja mina olen teinud muudatusettepaneku number nelikümmend seitse, selle mõte on järgmine liikmesriigid peavad andma sõnaselgset garantiid ja kui me vaatame praegust olukorda, siis on vaja siin ikkagi ka mõistlikult ette näha teatud vabadus. komisjon on pannud siia sisse sõna may. liikmesriigid võivad arvestada öö, oma liikmesriigi olukorraga, kui nad teatud meetmeid rakendavad. ma arvan, et see on parem lähenemisviis, kui sundida liikmesriigi ühteviisi tegutsema. nüüd artikkel kakskümmend, siin me räägime koolitusest. ja tähtis on, et meil oleksid siin miinimumstandardid, sest kõigepealt me ju tahame eh, maapealse teeninduse kvaliteeti tõsta ja üks osa sellest on tagada töötajatele õigus koolitusel osaleda. aga ma ei arva, et me peaksime siia mingid kindlad ajapiirid ette nägema. algses ettepanekus seda ei ole, öeldi lihtsalt, et tuleb kinni pidada miinimumnormidest. ma arvan, et komisjoni ettepanek ei lähe siin piisavalt kaugele, eriti kui me mõtleme, mida need inimesed kõik peavad teadma, kes õhusõidukite maapealse teenindusega tegelevad. me arvame, et viis päeva miinimumnõudena on põhjendatud, see peaks olema minimaalne päevade arv koolituseks. me räägime ju mm, inimestest, kellel võib-olla ei ole väga kõrge haridustase juba olemas, nii et on vaja nende haridust tõsta selle miinimumajaperioodiga. proua Lambert ja siis härra Hendel, palun. Um... ma tänan raportöör viitas siin meie ühele ettepanekule ja et ta on nõus sellega. meie arvates ettepanek oli edasiliikumine võrreldes sellega, kui me viimane kord tagasi lükkasime siin parlamendis selle ettepaneku. nüüd kõik arvamused, mis meie komisjonist välja lähevad sisaldavad ka meie muudatusettepanekuid, meie toetame selliseid muudatusettepanekuid, mis kõigepealt tagavad töötajate õiguste säilimise ja parandavad äh, nende koolituse kvaliteeti edasi. nii et selle kõigega meie oleme päri, see on see ka, mille eest meie komisjon siin seisab. aga meie vastuseis, te teate, on teile juba tuttav, aga samas positiivseid muudatusettepanekuid meie toetame. härra Händel ja siis härra Bach, palun. kahe minutiga ei õnnestu kõike ära öelda. ma tahan öelda, et Toomas Mann on teinud tublit tööd ja me saame sellele tugineda. nüüd kõigepealt see üldine tagasilükkamine, tegemist on õiguspärase küsimusega. kui äh, toimub edasine dereguleerimine ja töötingimused halvenevad, siis peab saama ka sellele öelda ei. meie fraktsioon nõuab, et seda direktiivi paremaks muudetaks ja me oleme arutanud juba seda teemat parem. nii et ma tahaksin nüüd paar sisulist asja puudutada. Te rääkisite eh, seitsmest reguleerimata eh, maapealse teeninduse kategooriast. miks nüüd nad mingil viisil tuleks siiski miinimumstandardite hulka arvata? Eh, minu arvates põhjendatud, me ei tohi siin ettevõtjatest ennast hirmutada lasta. ja kindlasti ei tekita see hirmsat kahju Saksamaa majandusele kui me vaatame, milline on olukord õhusõidukite maapealse teeninduse sektoris, siis me tõesti näeme, et on tulnud aeg mõned miinimumstandardid seada, sealhulgas ka nendes valdkondades, mis praegu on reguleerimata. ning ma arvan, et on vaja tõesti liikuda e, sellise euroopalisse e, ühtsete standardite, julgeoleku turvalisuse standardite süsteemi suunas. jah, liikmesriigid võivad edasi toimetada, nagu nad tahavad, aga meil on vaja ühiseid Euroopa ohutusstandardeid, see on ju hea mõte. ja lõpetuseks, see puudutab muudatusettepanekut artiklisse kaksteist ja eriti kollektiivläbirääkimisi, kollektiivlepingud. midagi on siin valesti läinud. minu muudatusettepanek viiskümmend puudutab seda, kuidas töövõtjate esindajad kollekt-, tiivläbirääkimistes tegutsevad, kuidas kollektiivlepinguid sõlmitakse. ma tean, et on suuri erinevusi selles, kas kollektiivlepinguid kohaldatakse kõikehõlmavalt kõikidele töövõtjatele või mitte. Saksamaal on nad, oleme näinud, et üldkohaldatavate kollektiivlepingute hulk Äh, väheneb üha. ja need ei hakka kohalduma nendele sektoritele siin. ma usun, et tuleb arvesse võtta erinevaid tingimusi, mis valitsevad erinevates liikmesriikides ning meie direktiiv peab ka seda kajastama ja tuleb vaadata, et seda kohaldataks õigesti kõikides liikmesriikides ja võib-olla siin saab raportöör veel sõnastust parandada ma vabandan äh, teiste fraktsioonide ees, äh, ma ei saanud enne aru. härra Varek. suur tänu teile. Äh, jah, ma tahaksin kiita kõiki hea töö eest. ma usun, et siin kõikides fraktsioonides on tublit tööd tehtud, aga ma tahaksin viidata ühele küsimusele. mina kuulun ka transpordikomisjoni koosseisu ja äh, ma tean, et raportöör on läinud dereguleerimise küsimuses kaugemale, kui Euroopa Komisjon algselt välja pakkus. siin on artikkel üheksa juures ja mina sellega nõus ei ole. ma meenutan kolleegidele, et vastavalt artiklile viiskümmend on meie pädevuses, meie komisjoni pädevuses seda küsimust käsitleda ja ma arvan, et meie mandaati siin õõnestatakse. ja ma kutsun üles kolleeg Transpordi komisjonis seda tagasi lükkama, sest vastasel korral äh, hääletame selle maha plenaaril. härra De Backer ja siis annan lühidalt sõna ka komisjonile. Dankjewel voorzitter um,, ook mijn dank voor de rapporteur voor het uh, geleverde werk. suur tänu eh,. tahan tänada raportööri tubli töö eest ja kompromissivaimu eest. ma olen teinud mitu Äh, muudatusettepanekut, mis on rohkem kooskõlas komisjoni ettepanekuga ja paaril ma tahaksin ka peatuda. proua Hirš rääkis siin töötajate ülevõtmisest, kui te käib restruktureerimine, tuleb arvestada seda, mis toimub meie riikides. on terve rida sotsiaalkokkuleppeid, millest tuleb restruktureerimisel kinni pidada ning on vaja äh, teksti ka selle koha pealt muuta. mitte alati ei saa sundida, et kogu personal üle võetaks uude äh, ettevõttesse. see võib tekitada probleeme, sest mõnikord peavad äh, need vastuvõtvad ettevõtted kõige tootlikumad töötajad äh, üle võtma, mitte kõiki. ja teine küsimus, koolitus. jah, töötajate sotsiaalne kaitse on tähtis teema ja tuleb vältida sotsiaalset dumpingut. see ei tohi juhtuda ja koolitus on sotsiaalkaitse puhul väga tähtis teema. algselt Euroopa Komisjon seadis miinimumiks kahepäevase koolituse kestvuse. jah, see on põhjendatud miinimum, aga ma näen, et siin tahetakse mitme muudatusettepanekuga kaugemale minna kahest päevast, nii et ma usun, et siin on vaja teksti muuta ja öelda, et ei ole vaja iga lennujaama ameti jaoks näha ette ühesugune päevade arv koolituseks. ei saa siin ühte arvu seada kõikidele kategooriatele, vaata, võtame komisjoni ettepaneku lihtsalt miinimumina aluseks ja saagu meie süsteem komplitseeritum. palun ärge ka teie rääkige väga pikalt. The... suur tänu, et andsite meile ka võimaluse märkusi teha ja tahan tänada raportööri ja kõiki komisjoni liikmeid tohutu töö eest, mis on tehtud selle ettepanekuga ka suve ajal. aga paar üldist märkust, enne kui ma lühidalt äh, puudutan muid asju. kõigepealt on vaja hoida tasakaalus see ettepanek, mis tähendab seda, et hoolikalt äh, tuleb kaaluda seda, milliseid kategooriat, teeninduskategooriat hõimata ja millised mm, töökohad hõlmata. jah, komisjoni jaoks on äh, sotsiaalkaitse ja kõrge tas-, kvaliteediline teenindus väga tähtis jätkuvalt ja ma tahaksin siin kolmel aspektil puududa. kõigepealt töötajate ülevõtmine. ma olen väga rõõmus selle üle, et teie komisjonis mõistetakse seda, et et kasulik on see ülevõtmise ettepanek ja härra Mann, ma mõistan, miks te tahate sellega kaugemalegi minna, me mõtlesime selle üle põhjalikult järele ja meie arvates panna see siduva kohustusena liikmesriikidele läheb natuke liiga kaugele, see on ettekujutlusi tegev liikmesriikidele, see sekkub nende liikmesriikide töösuhetesse väga palju on toetatud väljaspool seda komisjoni siin ja ka ametiühinguid äh, Äh, ametiühingud on toetanud seda, et lubada liikmesriikidel seda ette näha. ainult üks liikmesriik on, kes tahab siduvat kohustust panna liikmesriikidele. nii et kui me tegime ettepaneku, äh, siis see kuidagimoodi ei takista liikmesriikide vabadust minna kaugemale töötajate ülevõtmise teemadel. nii et me oleme siin väga nõus sellega, mida proua Hirš ütles. ma olen nõus härra Manniga selles, et need muudatusettepanekud, mis tahavad kõiki äh, õhusõiduki pambise teadlikkuse kategooriaid hõlmata ja reguleerida läheb liiga kaugele. jah, me otsime tasakaalu. me ei ole ka nõus nendega, kes teevad ettepaneku, et muudatusettepanekud lihtsalt jätavad liikmesriikidele võimaluse soovitada näiteks töötajate ülevõtmist, et see oleks piisav nii et me üritasime siin leida kesktee ja tagada piisav sotsiaalne kaitse töötajatele. nüüd äh, turgude avamise teema. ma, ma palun, et te räägiks äh, palju kiiremini. jah, selge on see, et on vaja suurem, paremat koolitust, tugevaid sotsiaalseid norme, me kaalume seda, et lubada turgude täiendavat äh, avamist, aga sellega kaasnema piisav sotsiaalne kaitse ja koolitus. me ei pea ju nõudma turgude avamist siis, kui süsteem toimib ning koolituse ja sotsiaalnormide täitmise vallas on asjad korras. nii et mõned liikmesriigid võib-olla tahavad kaugemale minna, igal juhul miinimumstandardid koolituse vallas ja piisav sotsiaalne kaitse peab olema kohustuslik kõikidele, kes pakuvad maapealset teenindust. ja lõpetuseks, ma vabandan, et nii kaua läks, see heakskiitmise süsteem. siin on muudatusettepanekud, et destsentraliseerida personali kvalifitseerimise nõuded. minu arvates me tegime siin vastuoluga. meie ettepanek on, et ettevõte, kes taotleb Euroopa Liidu heakskiitu, peab näitama, et tal on olemas struktuurid ja menetlused, eh, mis tagavad, et ükskõik eh, millist eh, lennujaama ta käitab Euroopas, et seal on korralik koolitus ka olemas. kui me lubame nüüd ettevõttel siin ükshaaval öö, läheneda asjale, väljanoppeid teha, siis meil ei teki sellist üle-euroopalist korralikku koolitust, mida me ju taotleme. jah, mul on vähe aega, ma tänan kõigi kommentaaride eest. võib-olla me peame selle teemaga jätkama järgmisel nädalal Strasbourgis. siin on väga tähtsaid seisukohti kohti kõlanud. siin on öeldud vähemasti viis päeva koolituseks. kaks päeva on ette nähtud praeguses ettepanekus miinimumina. ma tean, et olukord on väga erinev maapealses teeninduses, lennujaamades, aga minu arvates kahest päevast koolituseks ei piisa. mina leian, et viis peaks olema miinimum ma tean, et meil siin on lahkarvamusi. Toomas Mann rääkis siin ka kategooriate laiendamisest. see on kõige keerulisem teema siin on meil väga erinevad seisukohad. kollektiivlepingud, sellest me räägime ka järgmisel nädalal. George, aitäh sulle informatsiooni eest, mis sa meile andsid. ja et, et transpordikomisjonis üritatakse nüüd personaliküsimusi lahendada, see on ju meie lapsukene, meie pädevus. me peame tõesti siin kõva võitlust pidama, et oma seisukohad läbi suruda nii et ma usun, et peame Strasbourgis ära kasutama võimaluse uuesti seda arutada. võib-olla Strasbourgis ka kohvilauas sedasama arutada, teha tulemus sünniks. tänan. nii, te saate meile ka esitada kompromiss muudatusettepanekul seitsmeteistkümnendal e septembril ja me päev hiljem neid hääletame. nüüd oleme me päevakorrapunkti üksteist juures vaatame üle vaheraportit positiivse lõpptulemuse kohta mitmeaastase finantsraamistiku nõusoleku menetluses. pidin teile esitama arvamuse kahekümne üheksa muudatusettepaneku kohta minu arvamusele. eile toimus äh, variraportööridega kohtumine esitasime, koostasime seal viis kompromissmuudatusettepanekut. võib öelda, et me suutsime teha edusamme ja esitaksin veel ühe uue. tulen selle juurde tagasi arutelu käigus. Yeah lühikesi muudatusettepanekuid on väga palju, esimene muudatusettepanek on kompromissmuudatusettepanekusse kaasatud, muudatame muudatusettepanekut kolm, see aitab sotsiaalsed eesmärgid äh, ära mainida juba esimeses lõigus muudatusettepanekus kaks. palusime härra Oriil oma seisukoht üle vaadata muudatusettepaneku kakskümmend üheksa kohta, see puudutab tingimusi paindlikkuse kohta järgmise muudatusettepanekut me muudame. järgmine muudatusettepanek, see puudutab sündivuse küsimuste kaasamist äh, tööhõive küsimustesse. muudatusettepanek viis ei ole probleem, kuus samuti mitte, seitse ei ole problemaatiline, muudatusettepanek kaheksa, mis äh, puudutab kahtekümmet viit protsendi sotsiaalvahenditest. selles osas, selle tuleks üle vaadata, sest äh, me ütleme, et äh, kakskümmend viis protsenti vahenditest äh, struktuurifondidele peaks olema ISF-ist. see peaks olema vahenditest, mis on määratud ühtsuspoliitikale meil on siin ka arvamus proua Schröderilt, kes on meie suur eh, eksperdilt proua Schröderilt, keegi ei saa siin vastu vaielda. muudatusettepanek üheksa on samuti kaetud kompromissiga, muudatusettepanek kümme on härra Ori eh, raport raskuste kohta, muudatusettepanek üheksa, sellega ei ole probleemi, muudatusettepanek kümme ma ei ole, ei arva, et see on seotud selle arvamusega, muudatusettepanek kolmteist, mille ettepanek on äh, seotud eesmärkidega, kuid äh, samas äh, me ei ole praeguseid eesmärke suutnud täida, ma arvan, et see tuleks kõrvale jääda, üksteist ei tekita probleeme, viisteist samuti mitte, muudatusettepanek kuusteist, koostame kompromissi koos muudatusettepanekuga seitseteist ja muudatusettepanek kaheksateist me tegime kompromissmuudatusettepaneku et võetakse arvesse ka komisjoni arvamust eh, eh, abi kohta kõige vaesematele. muudatusettepanek üheksateist tekitab eh, küsitavusi, kakskümmend samuti, me palusime, et Rahvapartei esitaks meile teistsuguse ettepaneku ja muudatusettepanek kakskümmend üks ei ole problemaatiline, kakskümmend kaks, kakskümmend kolm samuti mitte. Äh, proua Savrovska omad on need. ma palusin, et äh, härra Ori esitaks selgitusi muudatusettepaneku kakskümmend neli kohta ja muudatusettepanek kakskümmend viis see kaasati kompromissmuudatusettepanekusse nagu ka kakskümmend kuus, kakskümmend seitse, selle kohta ma juba midagi ütlesin, kahekümne kaheksa äh, puhul peaks ära esitama teatud selgitusi, kahekümne üheksandast ma juba rääkisin. nii, väga vabandan, et see nii telegraafilise iseloomuga selgitus tuli härra proua Schöter, kas te soovite sõna, kas keegi soovib sõna? ei, see on väga hea. hääletame seega koos suulise muudatusettepanekuga, millest ma juba rääkisin. me hääletame, äh, täpsemalt räägime sellest muudatusettepanekutest seitsmeteistkümnendal ja hääletame kaheksateistkümnendal. nüüd jõuame punkti kaksteist juurde läbirääkimised nõukogu sotsiaalsete muutuste innovatsiooniprogrammi üle. proua raportöör, teil on täpselt üks minut. mille, rääkida olukorrast, mille osas me pole eriti kaugele jõudnud. ja überhaupt... ma tänan, proua koosoleku juhataja, ega ei olegi midagi öelda, meil oli üks kohtumine. pidasime trialoogi pärast seda ja nõukogu järgmine kohtumine on kümnendal septembril. ma loodame, et sellest nõukogust tuleb selge kurss ja et siis ka äh, lepitakse kokku järgmise kolmepoolse kohtumise kuupäevas. noorte küsimus, piiriülese tegevus, ühtsed struktuurid on need kõige aktuaalsemad teemad aga ma usun, järgmine nädal on juba rohkem öelda. Euh, euh, nii, me olime tõesti katsejänesed siin parlamendis, me olime kõige esimesed, kes õigusliku aluse eh, kohta arutelu alast, alustasid ning me olime äärmiselt eh, ja rabatud sellest, kuidas Küprose eesistumine keeldus selle teemaga kesi-, küsimusega tegelemiseks, sest neil ei olnud aega olnud meie muudatusettepanekuid lugeda. meie panus oli siiski väga väike selle suure teema juures. E, Küprose eesistumine ütles, et me ei saa millestki rääkida, sest meil ei ole nõukogu nõusolekut kogu selle teema osas ning see on täiesti vastupidi sellele, mida meie soovisime ning e, sellega seoses äh, juhtisin selle tähelepanu parlamendi presidendi tähelepanu sellele samuti eelarvekomisjoni esimehe äh, eelarve kontrolli komisjoni esimehe tähelepanu sellele ning äh, nad esitasid protesti Küprose eesistumile ning üldasjade komisjon Nikosias ütles, et läbirääkimised pisut läksid edasi. igatahes on meil teatud surve Äh, selles, et me edasi saaks minna ja tööhõive äh, äh, komisjoni kohtumine toimus möödunud nädalal samal ajal kui üldasjade komisjoni kohtumine Küprosel. ning meie Euroopa asjade ministriga rõhutasime selle küsimuse tähtsust ja ma arvan, et ta on väga paljuski nõus meie seisukohtadega, nii et äh, ärge jätkem seda prioriteetset teema kõrvale. ning äh, me räägime sellest edasi, kui midagi on toimunud, arenenud. viimane päevakorrapunkt, tööhõive sotsiaalkomisjoni lähetus äh, Kreekasse, Sedefobi Thessalonikis Teil on äh, kirjalik ülevaade ja siin äh, oligi palju juttu prioriteetidest kahe tuhande kaheteistkümnendast viieteistkümnenda aastani. Äh, te peaksite teadma, et meid võttis vastu asend, siis ajutine direktor praegusel hetkel on olukord blokeerunud. meile tundub see ei, ei ole eriti hea näide heast juhtimisest Euroopas. võttes arvesse, selle asjaga on seotud kõik liikmesriigid. ma vabandan, et me nii e, e, nii telegraafiliselt asja arutasime, tänan tõlke ja kohtume seitsmeteistkümnendal septembril.